eesmärk on, et need on võimalik, need sanktsioonid on võimalik tagasi võtta, aga see tähendab ka seda, et Venemaa Föderatsioon peab äh, võtma vastavad sammud ja just nemad peavad need sammud astuma. meie teeme kõik äh, selleks, et äh, läbirääkimised ummikusse ei jookseks, aga tõepoolest siin peab nüüd Vene Föderatsioon ennast liigutama hakkama kui olukord peaks veelgi halvemaks muutuma, siis on loomulikult oluline see, et meie ka mõtleme selle peale, et edasised sanktsioonid äh, ja tugevamad sanktsioonid on vajalikud. teine aspekt, millest ma tahaksin rääkida, nii nagu te ehk teate, siis president Juncker tegi mulle ülesandeks äh, järgmise aasta sügiseni äh, teha ettepanek selleks, et vaadata üle eh, Euroopa naabruspoliitika ja väga selge on siin, et meil on vaja teatud eh, käiguvahetust eh, töösuundade osas, sinna suunas me juba oleme teel. oluline on see, et me saaksime Euroopa naabruspoliitikale heita kõikehõlmava pilgu selge on see, et äh, kui kuusteist naabruspoliitika riiki äh, silme ette manada äh, Marokost kuni Valgeveneni, siis siin on meil tegemist, kui tahate, sellise vihmavari põhimõtete kogumiga, sellised üldised suunised on vajalikud, aga samas on vajalik ka rätseplahendus iga meie naaberriigi jaoks kui me mõtleme selle peale, et tegemist on väga erinevate vaadetega juba äh, äh, liikmesriikide poolt, kuidas sellist poliitikat teha, mõningad äh, liikmesriigid tahavad tihedamat koostööd, mõned tahavad kaugemale jääda ning need, kes sisekriiside suhtes üldse edasi ei taha mõelda. teiseks on oluline see, et me ka Euroopa Äh, huvidele keskendunud oleme. Need on olulised ja esiteks loomulikult julgeolek, äh, jõukus, äh, inimestele lootuse andmine selles regioonis ning samuti ka rändesurve vähendamine Euroopa suunal. ja loomulikult on vajalik see, et me tulevikus oleksime paindlikumad ning et saaksime reageerida kiiremini, kui äh,, kuidas aktuaalsetele sündmustele äh, vastata. see kõik on muidugi väga äh, tihedalt äh, seotud äh, proua Federica Marginiga, kes on äh, komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. märtsis avaldame me rohelise raamatu, eh, nii et avalikult eh, konsultatsiooniringid saaksid alata ning novembris ilmselt eh, paneme me lõpliku teatise kokku, vähemalt nii on praegu plaanitud. see arutelu ning ka sisendid, mis juba on antud, peaksid loomulikult rohkem mõjutama seda, kuidas idapartnerlus eh, tippkohtumist ette valmistatakse ja läbi viiakse eh, ning eh, ebapaber avaldatakse konkreetsete ettepanekutega, mis meie eesmärgid oleksid selleks tippkohtumiseks, nii et me saame seal neid arutada ning selles osas ka kokku leppida. väga oluline on ja ma tahaksin rõhutada, et me ei oleks praegu sellist muljet, et äh, ida- ja lõunadimensiooni riikide äh, raskuskese on erinev, ei, tegelikult äh, me suhtleme samadel alustel nende riikidega, isegi siis, kui avalik debatt või diskussioon jätab sellise mulje, et ida dimensiooni riigid on peamiselt meie tähelepanu fookuses ning eh, et sellele vastu tegutseda, siis juba järgmisel nädalal sõidan ma Marokosse visiidile. eriti just kolleegidele eh, rahvusparlamentides eh, adresseeritult praegu tahan ma öelda, et see olukord, mille kohta Jean-Claude Juncker ütles, et järgmise viie aasta jooksul laienemist ei toimu, selline väljaütlemine nendes riikides, kes tunnevad ennast sellest puudutatuna. tahan ma öelda, et kindlasti ei tähenda see seda, et järgmise viie aasta jooksul mingisuguseid liitumisläbirääkimisi ei algatata, vastupidi, me tahame tegelikult intensiivselt äh, edasi minna ja me anname endast sellest kõik oleneva, aga ka minevik on tegelikult näidanud, et sellised läbirääkimised tavapäraselt kestavad teatud aja jooksul ja sellepärast on ka tehnilistel põhjustel ilmselt ebatõenäoline, et me juba selle mandaadi jooksul mingisugusele tulemusele jõuame. aga ma arvan, et oluline on ka ikkagi hoida sellist profiili, et läbirääkimised, liitumised on paremad kui läbirääkimisprotsess kui selline, sest äh, tegelikult me räägime mitte ainult sellest, et äh, õigusaktid võetakse üle, vaid ka sellest, et äh, liituda soovivad riigid arendavad välja oma pädevused, majanduslik areng ja ühiskondlik areng järk-järgult jõuab sinnamaani, et liigutakse Euroopa Liidule lähemale ja seda võib kolmes valdkonnas väga hästi vaadata. esimene valdkond on see, mis tähendab, mis hõlmab endas õigusriigi põhimõtteid. ma rõhutan seda ju ikka ja jälle, et äh, üks asi on seaduste vastuvõtmine, aga äh, jätkusuutlik rakendamine ja elluviimine on hoopis teine asi hea näide on siin alati korruptsioonivastane võitlus, võitlus, siin on võimalik väga häid seadusi vastu võtta ja enamikus riikides on see ka nii juhtunud, aga tegelikult äh, me räägime ikkagi sellest, et aastate jooksul jälgitakse seda, kuidas korruptsioonivastane võitlus toimub ning kuidas seda edukalt läbi viiakse. üks näide veel, mis on minu arust ka väga oluline, on küsimus majanduslikust arengust Äh, eriti tuleviku liitujate puhul. ja me peame sellele ka äh, eraldi rõhu asetama. aga küsimus õigusriiklikest põhimõtetest äh, kohtusüsteemi sõltumatus, korruptsioonivastane võitlus, läbipaistvus, riigisüsteemide läbipaistvus, need on tegelikult meie läbirääkimiste tuumküsimused ja Serbia ja Montenegroga me juba tegelikult alustasime seda, et äh, peatükkide kakskümmend kolm, kakskümmend neli avamine läbirääkimisteks selles protsessis on juba toimunud, aga oluline on see, et nende põhimõtete rakendamine on väga oluline. näiteks, et välismaised investorid ja välismaised ettevõtted äh, oleksid huvitatud nendesse riikidesse tegutsema minemast, ilma usaldusväärse õigussüsteemita äh, tegelikult äh, välismaiseid investeeringuid äh, riiki ei tule. ja edasi loomulikult ka järk-järguline Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikale lähenemine, see on ka ikkagi pigem protsess ja mitte läbirääkimiste üks või teine punkt. siin on need aspektid siis, millest ma tahaksin rääkida sissejuhatuses võib-olla üks veel viimane aspekt. me jälgime eriti tähelepanelikult ning meie jaoks on eriti oluline just küsimus sellest, et meie poliitika oleks rohkem nähtav. Euroopa Liit kui selline, mitte öelda, et tema liikmesriikidega koos on tegelikult kõige suurem doonor üldse ja paljudes riikides ei nähta seda või ei tunta seda tegelikkuses nii. paljud meie toetusallikad või projektid on nähtavad muidugi jooksva eelarve äh, raamistikus. muidugi loomulikult on see tingimuslik, see raha, või me kanaldame oma raha läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, ÜRO, Punane Rist ja nii edasi. ja siin on oluline mõelda selle üle ja muidugi teha järeldused vastavad, et meie poliitika oleks nähtavam inimesele nendes piirkondades, mida me toetame. ning et oleks ikkagi inimestele arusaadav, et Euroopa Liit on panustanud äh, selleks, et elukvaliteeti koha peal parandada. ja sellega seoses äh, minu poolt veel kord palve just rahvusparlamentide esindajatele, et äh, te ka rahvuslikul tasandil äh, mitte ainult ei diskuteeriks nende küsimuste üle, vaid ka argumenteerite loomulikult äh, laienemine kui selline ei ole praegu väga populaarne, eriti kui, kui Europarlame-, Europarameetri küsitlusi vaadata. aga liikmesriikides on oluline teha veenmistööd ning äh, loomulikult äh, kvaliteet on olulisem kui kiirus. küsimus on selles, et laienemine tuleb sellises protsessis edasi viia, et meie äh, riikide kodanikud ei saaks aru mitte sellest, et uus Euroopa Liidu liige tähendab uut äh, survet eelarvele, vaid et iga uus liikmesriik tugevdab Euroopa Liitu ning nendes valdkondades ütleme, äh, majandusareng, õigusriigi areng ja nii edasi Need äh, tingimused peavad olema täidetud selleks, et äh, täieõiguslik äh, Euroopa Liidu pere, riik saaks tulla Euroopa Liidu perre. suur tänu, härra volinik, ütleb härra esimees. ma paluksin nüüd kolleegidelt teie arusaamist, sellepärast et me peame kõneaja kuidagi õiglaselt ära jagama. nii ma teeksin ettepaneku, et piirame kõneaja kahele minutile, nii et võtame kordamööda Euroopa Parlamendi esindaja ja Rahvusparlamendi esindaja vastavalt. ja see tähendab, et äh, siin on loomulikult piirangud. see tähendab meie praeguse päevakorrapunkti ja ka proua Mogheriniga arutelu osas samad reeglid et kui sama inimene soovib kõneaega mõlema päevakorrapunkti osas, siis äh, seda ilmselt võimaldada ei saa. härra Karins äh, saab äh, sõna Läti parlamendilt. välisasjade komisjoni esimees, palun. Latvia, thank you uh,. Thank you, commissioner Hahn uh.... aitäh, volinik, nagu te teate, Läti jaoks on üks prioriteetidest meie järgmise aasta eesistumisel just nimelt idapartnerlus meie eesmärkide seas on hoida see Euroopa Liidu agendas võimalikult suure tähelepanu all ning näidata toetust partnerlusriikidele, kolmandaks tagada seda, et meil on kõrgetasemeline kõi, öö, osalus kõikide liikmesmaade poolt Riiga, Riia tippkohtumisel. mul oli väga hea meel kuulda nendest muudatustest, mida tuleb teha partnerluses selles mõttes just, et need programmid tuleb kohandada, need peavad olema individuaalselt sobivad, arvestades, milline on olukord selles naabruses, see on väga-väga vajalik. veel üks, veel üks asi, kui te räägite lõpus siin idast ja lõunast, siis ma tahaksin tsiteerida eelmist Poola äh, välisministrit härra Sikorskit, mis ütles, et Euroopast äh, lõunas olevad riigid on Euroopa naabrid ja idas on euroopalikud naabrid. idapoolsed naabrid tahavad kõik Euroopa Liitu saada, lõunariigid mitte tingimata, see on üks tõsine erinevus. muid, mõlemaga tuleb tegeleda, aga mõlemal on ka erinevad eesmärgid, aitäh! suur tänu, härra esimees, austatud volinik. usun, et väga hea mõte on täna niisugune arvamuste vahetus korraldada, milles osalevad ka liikmesriikide parlamentide esindajad, keda ma kõiki tervitan. meie komisjon on täna koht, kus arutatakse naabruspoliitika ja laienemisega seotud küsimusi, küsimusi ning see suurendab meie komisjoni mõju. kõigepealt naabruspoliitika kohta rahvapartei jaoks on, nagu volinik ütles, väga oluline meeles pidada seda, et et Venemaa agressioon Ukrainas on asi, mida ei saa aktsepteerida. praegu siis sisuliselt on Venemaa mõju all riigi idaosa. ning viimastel päevadel valmistavad meile hiljutised arengud väga suurt muret ning raport Venemaa ja Abhaasia kohta, mida me tõenäoliselt arutada saame veel, on samuti väga murettekitav areng nüüd eh, Moldaavia tulemused, OSCE e avaldas selle kohta oma teatise ning siin võime tervitada Euroopa-meelsete parteide häid tulemusi eilsetel valimistel. mis puudutab laienemist, siis eh, austatud volinik, tahaksin tervitada teie seisukohta, et me peaksime selgitama oma Euroopa seisukoha välja sellest, sest eh, avalikkus tahab kuulda selget seisukohta. ning laienemine on väga oluline sest see on olnud ähm, väga tähtis Euroopa arengus ning demokraatia tugevdamises ja lääne ideaalide ja lääne põhimõtete levitamises. Montenegro ja Serbia näiteks, kandidaatriigid. Neid peaks hindama igaühte vastavalt oma saavutustele ja Kopenhaageni kriteeriumite tead täitmisel. meie fraktsiooni jaoks on väga oluline, Rahvapartei jaoks, et Lääne-Balkani osas äh, ja lähtume ikkagi Thessalonikis võetud kohustustest Euroopa Liiduga liitumiseks. aitäh! Merci, monsieur le président, cher Elmar. aitäh, austatud esimees, härra Elmar ning mul on väga hea meel Prantsuse Rahvusassamblee esindajana täna siin viibida. Äh, lähi-, naabruspoliitika osas on mul kahjuks, tuleb tõdeda, et et uues komisjonis on praegu väga segane portfell selles valdkonnas. Äh, komisjon on öelnud, et uusi ühinemisi ei tule, aga minu meelest peaks olema vastupidi me peaksime jätma ukse lahti uutele liitujatele, selleks et mitte võtta lootust neilt ning äh, et naabruspoliitika saaks üle minna laienemispoliitikaks, olgugi et automaatset seost siin ei ole. nii et ähm, siin ma olen ma kindel, et äh, volinik äh, oskab ka eristada nende kahe haru vahel. et naabruspoliitika puhul peab arvestama loomulikult, mis riigiga meil on tegemist ja siin ma tahaksingi küsida, et kuidas lepitada omavahel siis ühelt poolt seda äh, naabruspoliitika sidusust, et peab olema ühetaoline ning teiselt poolt äh, seda, et riigid on erinevad. mis puudutab Balkani riike, olen päri teiega, siin on äärmiselt oluline lähtuda õigusriikluse ning korruptsiooniga võitlemise kriteeriumitest hiljuti avaldas mulle suurt muljet Serbia oma reformivalmidusega. ning ma lisaksin veel ühe märkuse. Balkani riigid on idas, aga nad on ka lõunas ning nad kuuluvad Vahemere tsivilisatsiooniruumi mida tuleb rõhutada, mille tähtsust, strateegilist tähtsust Euroopale tuleb rõhutada, majandus, energia, sisseränne, turvalisus, isegi stabiilsus ja rahu on kõik niisugused aspektid, mis on sellega seotud. ning ma pean ütlema, et Rahvusassamblees peame väga tähelepanelikult silmas just seda, et, et astutaks kahe jalaga, millest üks on, on naabruspoliitikas, millest üks on suunatud millest üks astub itta, teine lõunasse, et asi oleks tasakaalus, aitäh! Herr Vorsitzende, Herr Kommissar. austatud volinik, austatud esimees, kõigepealt suur tänu teile selgituse eest seoses laienemispoliitikaga. Need ebaõnnestunud härra Junckeri väljend, väljendid on häirinud inimesi Belgradist äh, Washingtonini, nii et seetõttu on väga hea kuulda nüüd täpsustust, veelgi parem oleks, et et äh, kui niisuguseid populistlikke avaldusi üldse ei tehtaks algusest peale. Nonii on hea, et me parlamendis oleme ühisel arvamusel, et meil tuleb täiendavate, täiendavaid jõupingutusi teha. aidata liikmesriikidel, kes soovivad Euroopa Liiduga ühineda, vajalikud reformid läbi viia. ja selleks on vaja ka Euroopa Liidu poolseid pingutusi nii komisjoni, parlamendi, parlamendifraktsioonide jõupingutusi, et konkreetsemalt pakkuda abi selles protsessis. ma usun, et Serbiast ja Montenegros ning Albaanias toimuvad arengud ning on väga julgustavad siin. aga samas on meil palju ka teha, näiteks Kosovo viisade liberaliseerimine. laienemispoliitika valdkonnas on mul hea meel näha Moldovas Euroopa-meelse koalitsiooni nappi, kuid selget valimisvõitu ning ma loodan, et seal seisab veel, et seal saavutatakse veel selgem enamus selle, selle suuna esindajate poolt ning me peame selgelt tunnustama seda saavutust, eriti arvestades Venemaa vastutöötamist ning lubage nüüd veel üks märkus naabruspoliitika Ukraina kohta. Ukraina vajab meie majanduslikku ja poliitilist tuge ja koostööd vajalike reformide läbiviimiseks. meil on praegu toimunud demokraatlikud valimised, see on hea algus, hea alus, aga reformid tuleb veel rakendada ning me peame selgelt välja ütlema, et ei Kiievi valitsus ega keegi teine ei tohi sellelt teelt kõrvale kalduda ning venelastelt ootame seda, et nad lõpuks oma väed Ukrainast välja viiksid jah, mul on vist neli, neli veel, ei ole. ja siis viimane lause, vabandust, eksisin. Kiievi valitsus on selgelt öelnud, et nad tahavad Maidani, Maidanil käinud inimeste seisukoha kohaselt toimida. president rää-, andis eile intervjuu, milles ütles, et Ukraina soovib esitada ühinemisavalduse Euroopa Liiduga, aga see ei pea toimuma kohe ning ma olen sellega täiesti päri, aitäh. aitäh, härra Fleckenstein. esimest korda kuulen teilt, te, teid kuidagi häirib see, et Washingtonis ollakse närvilised, seda ma ei ole teilt varem kuulnud. nüüd Karl Schwarzenberg äh,. Folgendes tahaksin öelda järgnevat kui härra volinik Haan rääkis laienemisest ning ütles, et loomulikult potentsiaalsed liikmesriigid, me räägime siis Lääne-Balkani riikidest, peaksid ka majanduslikult lähenema Euroopa Liidule, siis peaksin ma sellega seoses märkima, et meil on siin tegemist ühendatud anumatega ma tean seda oma riigi kogemusest, et investeeringud, mis on vajalikud näiteks eh, selleks, et töötust vähendada, kui ma vaatan olukorda Lääne-Balkanis ja need investio-, investeeringud on suure, suured, aga investeeringud tulevad ainult siis, kui investorid tunnevad ennast kindlalt ja turvaliselt ja kui seal on ees suur turg. see tähendab, et kui julgeolekupoliitiline olukord nendes riikides selgineb ning äh, ma ei pea ilmselt ütlema, et et see praegu ei ole selge ning teiseks, kui sealt pääsetakse Euroopa Liidu turgudele, sest raha on ju väga oluline. praegu need tingimused täidetud ei ole ning seetõttu sinna mingeid investeeringuid ei tule ning seetõttu oodata, et, et seal iseenesest hakkab mingi eh, taevast langenud heaolu kasvama, on selgelt ekslik. me peaksime astuma kõigepealt vajalikke samme, et see toimuda saaks, aitäh uh,! uh aitäh! aitäh, austatud esimees, volinik, meile kõigile valmistab muret see, et lähenemas on talv ning mis siis toimuma saab Vene agressiooni eskaleerumisega Ukrainas, eriti kui venelased liiguvad Mariupoli ning loovad endale niisuguse sillapea. tahtsin seoses hiljuti Ukraina pressis avaldatuga kommenteerida teie kolleegi või teie bossi proua Mogherini avaldusi, kui ta rääkis Donbassi autonoomset staatuses, andes, staatusest, andes Austria ajalehele intervjuud. samas Minski ja kokkuleppes räägitakse ainult kolmeaastasest eristaatusest ning Van Rompuy nõukogu endine eesistuja rääkis föderaliseerumisest Sciences Poole Prantsusmaal antud intervjuus. ning tahtsingi täpsustada, et missugune siis on selle kahekümne kaheksa liikmelise komisjoni seisukoht tegelikult praegu Ida-Ukraina staatuse osas. Liibüa osas keegi ei ole tõenäoliselt, äh, keegi ei nuta Gaddafit taga ja selle, seda režiimi taga, aga riik ei ole selgelt stabiilne ning iseäranis valmistab meile muret see, mida Katari siia Katari poolt praegu tehakse Tripolis islamistide relvastamiseks. sisuliselt on praegu oht de facto riigi jagamiseks ning mida Euroopa Liit ja komisjon saab, saaksid teha selleks, et äh, see tohutu Aafrika riik ei langeks äh, lõplikult ebastabiilsusesse. Montenegrost pikalt rääkida ei taha, see on edulugu Lääne-Balkanis ja võib-olla saab ta tõesti peagi kutsega NATO-sse, aga tahaksin küsida teilt Serbia kohta, mis mulle muret valmistab. kas ähm, Serbia saab jääda Venemaa sõbraks, nii-öelda parimaks sõbraks, eriti arvestades Venemaa poliitika eskaleerumist Ukraina suunal? selles mõttes, et ta ei ühine eh, Venemaa vastaste sanktsioonidega Euroopa Liidu ja eh, Ameerika Ühendriikide poolt ning on ambivalentne Krimmi annekteerimise ning Venemaa hiljutiste eh, sõjaliste õppuste kohta. et missugune on siis see kahekümne kaheksa volinik, voliniku Euroopa Liidu seisukoht ning kas te arvate, et Serbia valitsus on piisavalt hukka mõistnud Vojislav Sesseli avaldused, mida me arutasime eelmise nädala parlamendis? Vă mulțumesc, domnule Autoră. președinte, domnule comisar. Profit de această ocazie pentru a vă aduce la... Austatud volinik, austatud esimees, tahaksin kasutada võimalust öelda teile, et Euroopa Liidu laienemine nagu on endiselt Rumeenia välispoliitikas prioriteet ning jääb selleks. me räägime ju rahu ja stabiilsuse edendamisest meie naabruses. Rumeenia toetab, on jätkuvalt nii diplomaatilisi püüdlusi kui ka konkreetse abi andmist Moldova Vabariigi Euroopa püüdlustele. seetõttu toetaksime selgema Euroopa perspektiivi tunnustamist Moldova jaoks, mis sisuliselt on ju ka naabruspoliitika eesmärk. ehk siis me tahaksime aktiivselt toetada Moldovat ning sooviksime näha ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt samasugust toetust. aitäh! Uh, vabandust, härra esimees, mulle öeldi, et koordinaatorid räägivad kõigepealt. ma tahaksin tänada volinik Haani selgituste eest, mis ta meile esitas ja ta tegi ka selgeks selle, et äh, president Junckeri poolt välja öeldu ei tähenda seda, et peatub laienemise protsess. see on minu arvates väga oluline täpsustus, mille ta meile esitas. usun ka, et on väga tähtis, et kui me uuendame naabruspoliitikat siis läheb väga palju tähelepanu sellele, et iga riik on isemoodi, omapäral, omapäraga. iga riik, iga maa vajab omaette lähenemist. ja lõpuks tahaksin kasutada kasutada neid paari sekundit, et pöörata teie tähelepanu olukorrale Tuneesias ja anda teile ülevaade sellest, mina olen valimiste vaatluse missiooni juht, mis praegu toimub ja kuni me jõuame valimisprotsessi teise faasi, siis presidendivalimised valimiste teises faasis, asjad on läinud väga hästi ja Tuneesia äh, võimud, Tuneesia inimesed on üles näidanud imetlusväärset äh, pühendumist demokraatlikule muutusele, avatusele, läbipaistvusele. ees seisab kolmas ja viimane faas, presidendivalimiste teine voor. eeldatavasti saab see olema natukene keerulisem, kuivõrd asjad lähevad reeglina polariseeritumaks, aga mul on väga suured lootused, et see protsess jätkub sama hästi, kui ta praeguseni on seda teinud ja seetõttu ma soovitan, et Äh, seetõttu soovitan, et kõik pööraksid Tuneesiale tähelepanu, aitäh! Thank you, Elmar! <clears throat> aitäh, Elmar, volinik, kallid kolleegid! idanaaberluses arendab Venemaa aktiivselt alternatiivseid projekte Euroopa Liidule, Euraasia Majandusliit. see on võlts organisatsioon, mis Äh, töötab vastavalt äh, olematule Nõukogude Liidu järgsele äh, maailmajaotusele. me peaksime olema väga-väga ettevaatlikud, kui me hakkame looma mingisuguseidki formaalseid suhteid sellise petliku organisatsiooniga, mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis see puudutab Serbiat, ja Euroopa Liidu ühtset välis- ja julgeolekupoliitika, võtkeme näiteks tema seisukohta näiteks Ukraina olukorra suhtes. Serbia toetas küll Ukraina territoriaalset terviklikkust üldiselt, kuid ÜRO üldassamblee hääletusel ta puudus, kui kõik teised sealt toetasid. Euro-, Serbia ei toetanud Euroopa Liidu struktuurseid meetmeid Venemaa vastu äh, Äh, protestiks Venemaa agressiooni vastu Ukrainas. möödu-, kaks tuhat neliteist oli ainult kuuekümne kahe protsendine toetus äh, Euroopa Liidule, selle asemel, et nad väidetavalt on äh, ühisel meelel Euroopa Liidu ühise välise julgeolekupoliitika suhtes. sellest hoolimata tahab Serbia jätkata Euroopa Liiduga integreerumise rada, nähes selgeid praktilisi eeliseid sellel, et ta suudab, samas suudab ta säilitada prioriteedi oma äh, suhetel äh, Venemaaga äh, riigis ka, kelle suhtes kehtivad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 tehti selleks, et rahustada inimesi Euroopa Liidus, et võtta pinged maha, aga ma mõistan, et samal ajal tekitab see nördimust riikides, kes soovivad ühineda Euroopa Liiduga. härra Haan, Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsiooni Türgi kohta seoses Türgi tegevusega Küprose suunal. ning ma ei tea, kas komisjon või teie on arvestanud oma tegevuses seda Euroopa Parlamendi resolutsiooni ning äh, tahtsin küsida, kas te olete kuulnud sellest, et Türgi esindajad on öelnud, et see resolutsioon sellele saab osaks sama saatus, mis eelnevatele, paberikorv. Türgi ei ole neile tähelepanu üldse pööranud ning me oleme olukorras, kus Euroopal on perifeerias märkimisväärsed probleemid. üks nendest, millele ma viitasin, on no,, see on, see on üks olulisemaid, aga igal juhul Euroopa Liit ei tundu sellele piisavalt tähelepanu pööravat ning ma tahtsingi küsida, kas te näete Euroopa Liidule mingit võimalust lähtuda kriteeriumitest, mis on kehtestatud teatud riikide osas, nende kriteeriumite rakendamist ning kas me äh, näeme edaspidi, et võimaluste piires üritatakse probleemide lahendamisel neid kriteeriume arvestada. aitäh! Äh, in, in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung und auch suures osas, suur osa Saksa rahvast ja Saksa poliitika paljud poliitikud ka on väga pettunud seoses arengutega Vene suunal. uue valitsuse üks suuri projekte oli selle moderniseerimispartnerluse laiendamine. Ukraina arengud on aga tekitanud siin suure usalduse puudujäägi, usalduskriisi. me näeme praegu muutusi Vene poliitikas mis, eh, mida eelnevalt oleks leitud eh, olevat provokatsioonid näiteks eh, seoses NATO laienemisega, aga praegu Euroopa Liidus me, me neid sellisena ei käsitle, aga hetkel tundub, et, et juba niisugune assotsiatsiooni lepingu sõlmimine on asi, mida venelased tajuvad, tajuvad proports-, provokatsiooniga, provokatsioonina ning vastavad sellele karmide sõjaliste ja majanduslike meetmetega. see tekitab meie äh, naabruspoliitikas olukorra, naabruspoliitikat ei ole tegelikult ju varem vaadatud üldse vaenuliku poliitikana, aga see, see, see tekitab meil täiesti uue, niisuguse uue olukorra, uue koordinaatsüsteemi meie naabruspoliitikas. ning ma tahtsingi küsida, kuidas te niisuguses muutunud olukorras äh, olete valmis oma lähenemist muutma ning äh, lisaks võiks märkida, et me näeme siin lisaks, et liikmesriikides on väga erinev valmisolek sanktsioonidega ühineda. aga samas sanktsioonid on ainus võimalus meile, sest me oleme otsustanud, et me sõjaliselt ei sekku, aga mis nüüd saab, kui see Euroopa ühtsus siin põrub? me peame ju märtsis hakkama uut otsust tegema seoses uue sanktsioonide etapiga kuni septembrini. ning eh, siin vana strateegiat eh, ju pikendada ei saa. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. aitäh, härra esimees, härra volinik ning eh, nagu kolleegid on juba rõhutanud, tänan teid kõigepealt siis selgituste eest ja selle eest, et täpsustasite seda, mida härra Juncker ütles, et kindlasti järgmise viie aasta jooksul enam mingit laienemist ei tule. et see ei ole asi, mis oleks kivisse raiutud, olete selgitanud. aga samas niisugused avaldused, kui need, kui neid tehakse, siis nad paratamatult mõjutavad seda, mis toimub vastavates riikides ning Lääne-Balkanis on seda tajutud väga pettumust valmistavana ning sellel pole küll mõtet, niisuguseid avaldusi pole mõtet teha Eh, ning need avaldused ei ole populaarsed ei meie liikmesriigis, kust meie pärit oleme, ega teistes ning eh, mida te saaksite teha selleks, et eh, et Lääne-Balkani riigid ikkagi liiguksid Euroopa Liiduga ühinemise suunal ning et mm, et jätkuksid pingutused mõlemalt poolt selle saavutamiseks ning kolmas asi, mida ma tahtsin puudutada, kuidas komisjoni sees siis tagatakse sidusus energiahuvide ja inimõiguste vahel ehk kuidas need kaks asja tasakaalustatakse, ma olen just lugenud, et äh, asepresident Šefčovitš, kes eelmisel nädalal käis Aserbaidžaanis ning sai äh, toreda vastuvõtu osaliseks president Alijevi poolt ning äh, Aliyev kiitis väga, kui hästi energiakoostöö Euroopa Liiduga toimib ja kui oluline see on ning kui tore see strateegiline partnerlus energia valdkonnas on. samas on Aserbaidžaan riik, mis on liikumas väga autoritaarsel suunal ning äh, üks äh, Sahharovi autasu kandidaatele Leila Juunus istub ju vangis praegu seal, tema tütar käis Strasbourgis e-, eelmisel nädalal ning rääkis, mis kohutavates oludes nii tema ema kui tema isa, isa on tal ka vangis, praegu on. ning parlament üritas, esitas taotluse Aserbaidžaani külastuse ajal käia Leila Juunust vanglas vaatamas, aga Aserbaidžaani äh, valitsus seda lubanud ei ole, ma näen siin äh, niisuguse sidususe puudust, ma mõtlen ühelt poolt seda, kuidas toimib ja mida teeb asepresident Šefčovitš ja teiselt poolt seda, mida on komisjon deklareerinud seoses inimõigustega, et kuidas need kaks asja siis äh, ikkagi saavad olla tasakaalus? aitäh! Grazie Presidente, gentile Commissario. Parlando di vicinato eh, volevo chiederle la sua opinione austatud äh, esimees, austatud äh, volinik, enne kui ma räägin naabruspoliitikast, tahaksin ma rääkida järgnevalt. räägime Tuneesiast. Tuneesia on meie, äh, meile sõbralik riik, aga samas teeb ta läbi praegu väga olulist ajaloolist arengut. see, mida ütles proua Neits ja teised, on õige, me saame aru, et nii presidendivalimised kui ka parlamendivalimised on läbipaistves äh, kliimas ja väga konstruktiivselt aset leidnud. ma tahaksin teie käest aga küsida, et kuna peaaegu kõik poliitikud, kellega me rääkisime, rõhutasid, et Tuneesia vajab praegu konkreetset majanduslikku abi ning äh, taasülesehitamise jaoks ka äh, sotsiaalset äh, tuge, siis kuidas Euroopa Liit plaanib seal piirkonnas tegutseda? kas on mingisugune kõikehõlmav programm selleks, et toetada demokratiseerumist selles maailmajaos, mis on meie jaoks väga olulis-, oluline Magrebi riikides Äh, ning seda oleks võiks, võimalik siis ka äh, Tuneesias rakendada. mis proovi-, äh, puudutab nüüd Lääne-Balkani arenguid, siis tahaksin rääkida Albaaniast. Stefan Füüle tegevus on võimaldanud äh, äh, sellel riigil saada kandidaatriigiks, aga samas kohtusüsteemi reform, äh, illegaalne ränne ning korruptsioon ja teised teemad on väga olulised seal lahendada, aga samas on väga palju teemasid, mida, mille lahendamiseks on veel abi vaja. kuidas te näete tänast Albaania olukorda, kuidas te näete keskpikas arengus, pikas perspektiivis arengut selles riigis ning eh, kuidas te näete, eh, kuidas aidata eh, just kohtusüsteemi reformimisel sellel riigil edusamme edaspidi teha, aitäh! jah, suur tänu nende sõnavõttude eest, ütleb volinik Haan. Need olid tegelikult ju ka rääkisid üsna ühte häält mis puudutab naab-, naabruspoliitikat kui sellist, siis äh, ma loodan, et ma ütlesin väga konkreetselt, äh, et me peame oma naabruspoliitika riike äh, käsitlema ükshaaval, sellepärast et nendel riikidel on ka erinevad huvid, kuidas nad tahavad meiega ja millises vormis koostööd teha. ja eriti just idadimensioonis on meil väga heterogeensed äh, riigid. on kolm riiki seal, Ukraina, Moldaavia ja Gruusia, kes on väga selgesõnaliselt öelnud, et nad tahavad saada Euroopa Liidu liikmeks. aga teised erinevate nüanssidega ja erinevatel põhjustel tahavad teatud distantsi ja nagu öeldud, siis lõunadimensiooni äh, riikide puhul sellist küsimust ei teki, aga kas siin on tegelikult äh, erineva intensiivsusega äh, soovi koostööks, nii et uues naabruspoliitikast on väga oluline see, et me saaksime aru, et me peaksime rätseplahendusi pakkuma nendele erinevatele riikidele. aga me peame ka oma naabritele ju partnerlus koos eksisteerides peame kokku leppima, sellepärast et siin ei ole ju ühesuunaline tänav, nii et Euroopa Liit muudkui suudab raha ja äh, sellega seoses on ju teatud tingimuslikkus alati. selge on see, et meil on omad huvid, aga ka meie naabrid peavad omad huvid välja ütlema ja me peame vaatama täpselt, kuidas me need erinevad huvid äh, Äh, ühtsete teemade alla tuua saame, aga ka meie naabrid ise peavad äh, nende teemadega ise toime tulema, nad peavad olema neile olulised ning nad peavad äh, tegema ka aktiivset naabruspoliitikat omalt poolt. mitmed kolleegid ütlesid ja minu arust on see ka nii, et koostöö majandusarengu, äh, majanduslikus plaanis adaptiivsuse ning õigusriigi mitte ainult põhimõtete, aga ka rakendus, õigusriigi põhimõtete rakenduse aspekt on oluline. mitte ainult paberile ei ole vaja neid asju kirja panna, vaid äh, need peavad olema ka praktikas kontrollitavad, need äh, lahendused ja me tahame näha positiivseid samme edasi ja seetõttu mina pigem räägiksin äh, protsessist ja mitte lihtsalt konkreetselt läbirääkimistest, mis on selle laienemisprotsessi osa. aga selge on ka see, et me peame omaenda võimaluste raames Euroopa Liidus ning ka Euroopa Investeerimispanga või teiste toetusmehhanismide kaupa äh, kaudu äh, võimalusi leidma selleks, et majandusareng, areng oleks ka toetatud äh, raha, rahaliselt. et selge, et iseenesest asjad ei arene. oluline on see, et mõlemapoolne äh, sõltuvus jätkusuutlik areng äh, õigusriigi põhimõtete puhul ning majandusareng teisest küljest peavad olema tasakaalus. sest majandusarengust saab rääkida ainult siis, kui äh, õigusriigi põhimõtted on selged ja paigas ning äh, mõnede riikide jaoks on nõudlus õigusriigi põhimõtete rakendamiseks küll olemas, aga kui edusamme ei jätku, siis mingisuguseid käekatsutavaid tulemusi ei ole. nüüd veel detailsemad küsimused. selge, Federica ja Mogheriniga saate te ise muidugi arutleda ja küsida, aga Euroopa Liidu suhtumine detsentraliseerimise küsimusse Ukrainas on üks äh, väga selge põhimõte. see on Ukraina riigi suveräänne otsus, kuidas nad oma detsentraliseerimist äh, korraldada tahavad ning sellega seoses ka, kuidas äh, Ida-Ukraina ja Ukraina keskvalitsuse vaheline suhe äh, toimima hakkab. rahvusvaheline kogukond Äh, väärtustab väga äh, suveräänse äh, terviklikkuse ideed, territoriaalne terviklikkus on suveräänne otsus ning riik peaks ise oma sisemise struktuuri ja toimimise üle otsustama. ning see on siis Ukraina valitsuse otsus, kuidas oma maad struktureerida tahetakse. me ei ole kunagi Äh, sellest lähtunud, et äh, tehnilised nõudmised tulevad meie poolt, kuidas detsentraliseerimine Ukrainas peaks välja nägema. mis puudutab äh, minevikuvarjudega tegelemist, siis ma tahaksin kindlasti soovitada õiget tasakaalu, rääkida asjadest õigete nimedega, aga teisest küljest ka mitte liiga populistlikult läheneda sest mõningad asjad, jumal olgu tänatud, on jäänud mineviku varju, erut-, eriti mis puudutab äh, käsutuses olevat äh, retoorikat ja seetõttu ma ei ütle, et me peame siin midagi vaiba alla pühkima, aga ka mitte liiga kella lööma. tegemist on äh, tundlike teemadega, aga need tuleb ka konkreetselt välja öelda, kui vaja on mis puudutab äh, Tuneesia ja, ja teiste regiooni riikide osas, kes vajavad äh, tuge, ma arvan, et väga selge on see, et lisaks majandustoetamisele äh, on vaja toetada ka kodanikuühiskonna arenemist ja see on platvorm selleks, et demokraatlik kogukond ja ühiskond saaks eksisteerida Aserbaidžaani osas eh, ma ei taha seda vältida, ma ütlen, et eh, ka Euroopa eh, esindajad käivad Hiinas ja öeldakse, et neid võetakse seal vastu, Äh, ja ametlikud raportid ütlevad, et tundlikke teemasid ei puudutatud. Äh, sageli ametlikud kanalid räägivad teist keelt, kui tegelikult läbirääkimised kohapeal on olnud. aga kindlasti me ei räägi siin mitte ainult energiaküsimustest, vaid ka teistest. ja siin ma ütleksin, et Euroopa Komisjoni ametnikud on ehk võib-olla sidusamad siin nendes läbirääkimistes kui äh, rahvusriikide esindajad. väga sage-, äh, sageli naeldakse selle osas, et, äh, et meil on ainult üks ainukene võimalus läheneda, aga tegelikult ka meie repertuaar on rohkem varieeritud. ja me kasutame neid võimalusi. mis puudutab Venemaad, siis muidugi Venemaa on omale kõige suuremad sanktsioonid ise kaela tõmmanud. Nad on korraldanud sellise rahvusvahelise olukorra ning kui me vaatame Vene turu küsimust, seda, et rubla kaotab väärtust ning seda, et Moskva börsil noteeritud ettevõtted äh,, aktsiad kukuvad ning et kogu majanduse olukord on tegelikult halvenemas, siis on äh, siin olukord ainult üheti mõistetav ja ma loodan, et äh, tavamõistus hakkab jälle domineerima olukorra üle ja me jõuame äh, üksteisega rääkimiseni jälle. aga nagu öeldud, siis me ootame, et Venemaa need sammud astuks. ma loodan, et see on kõigile arusaadav ja siin rohkem midagi lisada ei ole. mis puudutab Türgit, siis Frederica Mogherini ning äh, minu tagasihoidlikkus äh, lähevad äh, järgmisel nädalal visiidile Türki ja see on ka muidugi teadlik otsus, et anda signaal, sel nädalal oleme Sarajevos, selleks et ka seal anda väga selge sõnum, kui tihedalt me koostööst teeme ja meie ähm, sealsete ametnikega ning räägime ka nendest äh, teemadest, äh, millest kolleegid siin täna, mida puudutasid. ning äh, daamid ja härrad, mis puudutab Euroopale lähenemise kiirust ja Euroopaga liitumise kiirust, siis selle kiiruse panevad paika riigid ise. ja see tähendab ka seda, et vajalik vaadete ja otsuste võtmine Äh, välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas Euroopa Liidus, on küsimus ka iga rahvusriigi suveräänsest otsusest. nii et kokkuvõttes on muidugi liitumise otsus seotud äh, Euroopa Liidule lähenemise tingimuslikkusega, aga nagu öeldud, siis äh, lähenemise tempo, selle panevad paika riigid ise. ma arvan, et see on väga oluline ja kui te tahate, siis Euroopa Liit on kõikides riikides, millest me praegu rääkisime, kõige olulisem majanduspartner. Serbias on kaks kolmandikku välisinvesteeringutest Euroopa Liidu riikidest. Venemaa Föderatsiooni osakaal on neli protsenti. impordi-ekspordi tasakaal on kaks kolmandikku ka jällegi liidu kasuks nii et äh, see situatsioon on väga selge ja kõik osapooled teavad, kus äh, huvide raskuskese on. aga vahel on vaja kiiremini, vahel aeglasemalt äh, üksteise poole liikuda. aga siht on selge. aga Venemaa suunal veel, kuna öeldi siin, et Euroopa Liit on rahuprojekt ning me oma käitumisega iga päev seda kordame ikka ja jälle üle. ning seetõttu ei pea meid keegi kartma, vastupidi, me oleme huvitatud sellest, et oma naabritega rahulikult koos eksisteerida, et meie äh, ühiskondade arengud oleksid, äh, käiksid ühte sammu ning meie kodanikule oleks võimalik anda äh, jõukust see tegelikult äh, kehtib ka meie vene sõprade kohta, niimoodi me oma poliitikat ajame ja seda soovime kõikidele oma naabritele ka. Äh, härra volinik, ütleb härra juhataja, ma tänan äh, teid südamest nende mõtete eest, see ei ole viimane kord, kui me siin kohtume ma kujutan ette, et Euroopa Liidu laienemine jääb äh, poliitilise päevakorda, see on Euroopa Liidu kõige edukam poliitika, aga see tähendab seda, et ta peab olema ka sisu, sisemiselt sidus, sellepärast et muidu ei jõua me kusagile. ja seetõttu peame me seda ka selgelt ütlema. Te ütlesite tegelikult äh, väga õigesti, et Euroopa Liidu kandidaatriigid äh, üleminekuprotsessi kiiruse üle otsustavad ise ja me näeme naabruspoliitika arengutes, kui hea see on, kui Euroopa Liidul endal on ühine sidusus ning eh, me ühisel häälel suuri poliitikaid naabrusriikide jaoks eh, kokku paneme, sest et see tähendab meie otsustavust ning see tähendab ka seda, et meid tõsiselt võetaks. ja see tegelikult näitab ka meie omaenda integratsiooni seisu. suur tänu, Johannes, kõike head sulle!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 Meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte. Daamid ja härrad, meie keskel tervitan ma komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat. ma ei hakka siin aega raiskama oma pika sõnavõtuga ise, aga see arutelu, mis meil just oli, näitab, et see, kes räägib vähem aega, annab liha, kolleegile lisavõimaluse sõna võtta. nii et püüame olla päevakorras, sellepärast et äh, kell viis peab proua Mogherini ära minema, aga meil on ka täna teisi päevakorrapunkte. nii et äh, poolteist minutit kõneaega kõigile piirame. nii et see teie kohta ei kehti, proua Mogherini, ütleb juhataja. ja ma tahaksin nüüd äh, anda kohe proua Mogherinile sõna, olge lahke. suur aitäh tegelikult pean alustama järgmise koosolekuga Euroopa komis-, komisjonis kell viis, nii et ma ilmselt lõpetan viis minutit enne. nii et selline oli ka umbes meie kokkulepitud ajaline raam meie tänasele kokkusaamisele. suur aitäh tänase kutse eest, see annab mulle võimaluse meie iganädalast koosolekut täna ära teha komisjonis Euroopa Parlamendiga koos, aga see on ka eriolukord meie jaoks, et saame vahetada arvamusi rahvusparlamentide delegatsioonidega. see on asi, mida ma väga-väga hindan. mul oli võimalus kohtuda sarnases formaadis, isegi kui see oli natukene erinev, paar nädalat tagasi Roomas, mõningate rahvusparlamentide delegatsioonidega ja mõnedel äh, riigivisiitidel või, või tähendab, äh, mõnedel visiitidel liikmesmaades olema teiega ka kohtunud. ma väga hindan teie strateegilist lähenemist äh, teie tänasele tööle. ma tean, et töödokument on asi, mida arutate homme, mitte täna, kuid sellest hoolimata lubage mul sellele viidata. vähemalt põgusalt. kuivõrd ma arvan, et see täps-, defineerib ära juba mõned elemendid minu esimese paari nädala töö, aga teeb seda ka järgmiste kuude ja aastate puhul. kui me vaatame seda dokumenti, mida te homme arutama hakkate, siis ma näen, et see algab vajadusest olla silmitsi äh, poliitilise ja diplomaatilise situatsiooniga, mida tuleb teha Euroop-, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne äh, äh, tegija ja jätkab elementidega, mis on hädavajalikud meie strateegia jaoks, muuhulgas Euroopa poliitilise ja õigusliku korralduse tugevdamist ja muuhulgas viidega globaalsele korrale viidatakse NATO-le, võtmesündmustele, mis toimub meil, meil järgmisel aastal, nagu näiteks ÜRO äh, massihävitusrelvade vastane leping vabandust, võidurelvastumise vastane äh, dokument. ma usun, et on olemas potentsiaali tugevaks partnerluseks selles töös, mis me näeme järgmiste aastate jooksul peame tegema. Euroopa julgeoleku ja poliitiline keskkond Euroopa ümber maailmas on väga olulisel määral muutunud peale seda, kui me viimati koostasime Euroopa julgeolekustrateegia. tol ajal tundus, et rahu ja julgeolek on Euroopa poliitilise elu nurgakiviks. paar aastat hiljem oleme me siin, olukord on täiesti teine idas, lõunas, ülejäänud maailmas ja ka Euroopa territooriumil. paljud teie küsimused ja kommentaarid kindlasti keskenduvad nendele väga suurtele kriisidele mis praegu meie regioonis siin lahvatanud on. ja lubage mul keskenduda rohkem sellele, mis on meie arvates probleemiks kodus, nii et me kindlasti oleksime suutelised tulla toime selle väljakutsega nii regionaalselt kui globaalselt. peame alustama iseendast. sest kui meil ei ole ühtset analüüsi sellest, millised on väljakutsed probleemid, ohud, aga ka võimalused, siis on keeruline kui mitte võimatu olla usaldusväärne ja tõhus regionaalse või globaalse tegijana. nii et ma ütleksin, et peame alustama iseendast, kas me alustame Brüsselist, meie pealinnadest, selle arvates, selle tõttu ma arvangi, et Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide koostöö on siin nii väga-väga tähtis, me peame üle saama sellest, et meil on Euroopa tasand ehk siis Brüssel ja siis kohalik või siis äh, liikmesmaa tasand on nagu täiesti erinevad asjad, me peame panema, hakkama asju kokku panema ja hakkama kujundama ühtset visiooni. ma tean, et ootused on väga suured teatud poliitikate ümbervaatamise suhtes, alates Euroopa julgeolekustrateegiast ja hakatuseks ütlen kohe ära et kavatsen kasutada järgmist kuud selleks, et tutvustada formaati ehk tutvustada seda, kuidas me uue Euroopa julgeolekustrateegiaga töötama hakkame. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembris toimunud nõukogu andis mandaadi koostada või tutvustada see rap-, seda raportit juuni ülemkogus äh, ja seda ma teen ka järgmise aasta juunis ning ma keskendun sellele, et protsess oleks avatud, nii avatud kui võimalik. avatud rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendile, kodanikuühiskonna mõttekodadele, kogukondadele. mul on piisavalt kriise, millega tegeleda, sellega ma siin ei tegele. aga nagu öeldud järgmise kuu jooksul ma defineerin selle järgmise kuus, kuu jooksul ära ja tutvustan hiljemalt Euroopa Ülemkogule juunis, missuguses formaadis peaks see uus Euroopa Liidu julgeolekustrateegia olema, teades väga hästi, et vähe sellest, et me vajame uut dokumenti, me vajame ka reaalset arusaama omaenda seas, eurooplaste seas sellest, millised on prioriteedid, millised on väljakutsed millised on poliitilised vahendid, mille me saame kehtestada, millised on valikud, mille vahel meil valida on. ja ma tahaksin ka debatti selle üle, kas meil on vaja Euroopa julgeolekustrateegiat või me vajame Euroopa välispoliitika strateegiat, mis sisaldab endas ka julgeolekut, aga ei piirdu ainult sellega. sest me teame väga hästi ja teie parlamendis teate isegi paremini kui mina et sise- ja välisprobleemide ja vä äh, poliitikate kombinatsioon on nii jõuline, see, nende omavahelised seosed on nii tugevad, et me ei saa isegi neid lahti, lahku lüüa omavahel. ja see on ka väljakutseks minule komisjoni ja ka nõukogu poole pealt. ja lubage mul rõhutada veel kord mul on ka veel kolmas roll, Euroopa Kaitseameti oma, tavaliselt see läheb kuidagi kaduma, aga ma tahan selle ikkagi jõuliselt esile tuua ja kõige koherentsemalt seda presenteerida. ehk siis tahan jõuliselt välja öelda, et me tahame koordineerida sise- ja välispoliitikat, seda siis riseliik-, eh, siseriikliku kui Euroopa tasandil, rahvusparlamendid teavad seda, ma pean teid, teist lahkuma natukene enne kella viit, sest ma juhatan esimest ametlikku ähm, välisasjade äh, volinike koosolekut. siin on päevakorras ka Venemaa ja Ukraina. seal on ka energiavolinik, samas kaubandusvolinik äh, ja ka teised. me püüame jõuda selleni, et komisjoni poolsed algatule, algatused liiguvad samas suunas ja me saame kõige paremini oma vahendeid ära kasutada. sama asi käib nõukogu kohta. otsustasin juhatada mitte ainult välisministrite nõukogu, vaid ka kaubandus, arengu ja äh, kaitseministrite nõukogu, see on siis kolm formaati äh, välisasjade nõukogus aga ma kavatsen päevakorda tuua ka ühe või teise formaadi päevakorda tuua ka teemad, mis puudutavad migratsiooni, see puudutab välisministreid, mitte teistes formaatides, mis oleks kasulik omavahel kombineerida, mitte ainult välis, vaid ka sisepoliitilises mõttes. ma katsun teha lühidalt vastasel korral see pikk kõnelejate nimekiri, mis teil seal on, ei saagi sõna. selleks, et me kindlalt saaksime kõik oma vahendeid ära kasutada, neid on palju, need on asjakohased. tõenäoliselt peame selleks olema natukene julged, kasutama mõningaid vahendeid, mis meil on olemas, aga mida me pole varem kasutanud. see võib olla mõningatele keeruline, kas siis liikmesmaade või komisjoni poole pealt ja selle suhtes võin öelda, et ma tõenäoliselt saan arvestada ühisele tööga rahvusparlamentides ja Euroopa Parlamendis selleks, et saada üle mõningatest, kuidas siis öelda, piirangutest, mis puudutab siis Lissaboni lepinguga tagatud võimaluste kasutamist, on võib-olla vaja ka üle vaadata välisteenistus see on asi, mida ma lubasin teha, seda siin samas saalis paar kuud tagasi. võttes teadmiseks ülevaate, mis jär-, möödunud aastal tehti, pakkudes välja mõned konkreetsed ettepanekud, mitte ainult selle suhtes, kuidas töötab välisteenistus, vaid kuidas töötavad Euroopa Liidu delegatsioonid maailmas. ma arvan, et on väga palju ruumi paremini ära kasutada meie kohalolekut maailmas. seda, see on ju suur ja võimas, aga seda on võimalik kasutada paremini. ning samuti ma arvan, et tuleks intensiivistada tööd mitte ainult Euroopa Parlamendis, mida ma väga-väga naudin juba praegu, aga ka rahvusparlamentidega. siin ma näen potentsiaali, selles formaadis, teistes formaatides, mis on kasulikud mulle, loodetavasti eh, mitte ainult teile, aitäh! lõpetan paari punktiga. kõigepealt, ma tean, et te olete kulutanud päris pikka aega volinik Haaniga, tema mainis ühist visiiti, mis me kavatseme korraldada selle nädala lõpus Sarajevosse, vist reedel, järgmise nädala alguses Türki. me teeme ka teisi visiite koos temaga, mitte ainult temaga, vaid ka teiste volinikega koos. see, mis Türgis toimub, seal osaleb ka volinik Sajanides, kuna me külastame ka mõningaid põgenikelaagreid. ma arvan, et see on osa sellest uuest äh, süsteemist, kuidas komisjon töötab ja mul on hea meel koordineerida nii palju kui võimalik meie tööd, saates koordineeritud sõnumit ja korraldades ka ühiseid visiite, ühiseid avaldusi, kui selleks vajadus on, et äh, reageerida asjadele neid tähelepanu all hoida, sest jälle, mis minu arvates on täiesti frustreeriv, on see, kui me Brüsselis võtame sellise seisukoha, et nii nagu komisjon või öö, äh, nõukogu või öö, ähm, välisteenistus, me lihtsalt peame kõige paremini ära kasutama neid vahendeid, mis meil on. esimesel ühisvisiidil äh, härra Haaniga Sarajevas, see ütleb teile juba üsna palju sellest, millest ta teile praegu rääkis selle kohta, et me peame töötama laienemise protsessiga, tegema seda tõsiselt, järjepidevalt, põhjalikult, tehes koostööd Lääne-Balkanit, Balkaniga, see on see piirkond, kus Euroopa Liit võib tõsiselt vahet, äh, mingit mõju avaldada, mitte ainult Euroopa Liit, aga loomulikult ka teha seda nii, et see on huvitav, rahulduspakkuv meie partneritele siin regioonis aga see on huvitav ka kogu Euroopa Liidu jaoks. kui ma peaksin koostama prioriteetide nimekirja, siis ma teeksin ta ringidena, alustades riikidest nagu näiteks lääneriigid, äh, Lääne-Balkani riigid või Türgi on meie jaoks kõige lähemad ja meil on väga suur vastutus astuda siin samme jagades loomulikult neid samme koos nende riikide juhtidega, sellepärast me läheme Sarajevosse, et vaadata, kas uutel juhtidel on poliitilist tahet öö, äh, olla ühises protsessis Euroopa Liiduga. aga teine ring siin on päris kindlasti meie naabruspiirkond, äh, lõuna, kagu, ida ja meie naabrite naabrid nii lõunas kui idas. ja seetõttu ma arvan, et see on meie julgeoleku prioriteetide küsimus jõuliselt tegutseda kohtades, kuhu me ilmtingimata väga palju poliitilist rõhku ei aseta, kuid kus me oleme väga palju samme astunud, meil on diplomaatiline kohalolek Euroopa Liiduna olemas, siin ma viitan näiteks Aafrikale, mis on väga suur element meie naabrusest, isegi kui me seda silmtingimata ei näe, aga peale kõrbe tuleb väga suur jäämägi, mida me näeme, mille tippu me näeme oma lõunapiiride taga. lõpetuseks tahan öelda, et aastal kaks tuhat viisteist on meil kaks suurt elementi, mis puudutavad meie kaasatust, meie tööd globaalsel areenil. ja ma arvan, et seal saab olema kaks elementi, kus Euroopa Komisjoni Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide töö võib avaldada mõju ka või tekitada muutusi globaalsel areenil. üks on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne arenguagenda ning omamoodi sellega seotud on äh, kogu kliimamuutuste, äh, kliimamuutuse alaste läbirääkimiste küsimus. COPS kakskümmend üks ehk need on need kaks kõrvalelementi meie tööst, aga ma arvan, et need esindavad seda põhilist lisaväärtust, mida Euroopa Liit võib tuua kaasa rahvusvahelisele areenile. Need on kaks elementi, kus on meil olemas usaldusväärsus, kogemus, kus on meil loodetavasti ka juhi roll, mida me saame rakendada, ja see võib muuta suhteliselt kergelt seda, kuidas Euroopa Liit mõjutab globaalset äh, areeni. ja see võiks olla selgelt abiks ülejäänud maailmale ja neil on võimalus areneda siin positiivselt, sest nüüd me kindlasti keskendume käimasolevatele kriisidele, aga on oluline rõhutada äh, ja töötada positiivsete sammude ja arengutega, mida meie eurooplastena võime kaasa tuua, kas me räägime siin lähipiirkondadest, ümbruskonnast või globaalsest äh, areenist. ja selles mõttes on meie kavatsused, meie võimalused suured. mõnikord me ei saa päris täpselt aru, kui suur meie potentsiaal on, kui palju meil instrumente on kui meil on olemas vaid poliitiline tase, neid instrumente ära kasutada. suur aitäh, ma arvan, et me peaksime arvestada sellega, kuidas aeg läheb, sest seda volinikuga kohtumist oleme oodanud neli-viis äh, aastat, ta juhatab klastrit selleks, et saavutada sünergia ähm, nõukogu komisjoni ja kõrge esindaja positsiooni vahel see on üks põhilisi põhjuseid, miks see amet ja välisteenistus üldse asutati. seetõttu soovin teile kõike head. et saavutada see sünergia, mida me tõesti väga-väga vajame. härra Postinaari. suur aitäh, härra eesistuja. proua kõrge esindaja, Euroopa Liidu asepresident. kaks küsimust kõigepealt. millal te leiate et vastate Euroopa Parlamendi küsimustele Euleksi korruptsioonikaasuse kohta Kosovos. kas te arvate, et härra Jacquet on järguvalt kõige paremas kohas selleks, et ümber kirjutada Euleksi mandaati, teades, et tema kahe tuhande kaheksandal aastal kirjutas Euleksi mandaadi ning teiseks, kui me räägime teie rollist meie globaalse tegevuse koordinaatorina ja arvestades seda pärastlõunat volinikega, mis on, milline on see sõnum, mille te esindate meie volinikele South Streami kohta, teades, et see puudutab välisasja, julgeolekut, energiat ja laienemist ning teades, et ühest küljest Bulgaaria äh, rannikualadel töö jätkub South Streamiga teiseks, maa peal näitab Serbia öö, äh, omapoolset äh, kindlust alustada töödega, Ungari jõuliselt tööt-, äh, toetab South Streami ja Austria on kõhkleval seisukohal, aitäh! Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou ook uh, suur tänu, härra juhataja. ka mina tahaksin äh, proua Mogherinile teha komplimendi äh, suurepärase kokkuvõtte eest ja sissejuhatuse eest, see oli väga paljuluhav. Äh, te räägite uuesti julgeolekupoliitika kliimast, aga, ja selles osas on oluline, et me saaksime Venemaaga kokkuleppele. Euroopa ja Euroopa kontinent teab, et julgeoleku ja sõjastuse jaoks on vajalik stabiilset partnerlust Venemaaga. üheksakümne üheksandast aastast aga samas ei ole meil mitte ühtegi eh, konkreetset eh, uut ettepanekut, me räägime samas mitte põhjustest, vaid järelmitest praegu, me oleme külma sõja lävel ja Euroopa ja USA on teinud siinkohal vigu. Eh, mina tahan öelda, et meil on vaja Süüria, Iraani ja teiste mm, konfliktis, piirkondade jaoks just Venemaa abi. Eh, kuidas me aga sellest patiseisust välja tuleme? meil on eh, sanktsioonid, mis on olukorda eskaleerinud, aga meil ei ole mingisugust eh, väljumisstrateegiat ja seetõttu ma tahaksin Euroopa Liidu positsioonist teada, oluline on see, et me peame lahendama olukorra Venemaaga ja mõlemapoolselt. esimees mikrofonita. Thank you very much uh,, Mr suur tänu, härra juhataja, ütleb härra Plenkovitš. proua Mogherini, soovin teile teie töös edu ning äh, teie volinike klastri head juhtimist samuti. Äh, mõned äh, aspektid minu poolt Sarajevo visiidi ootused, teie ja volinik Haani sealoleku ootused on väga olulised. esimene küsimus, milline stabiilsusleping ja assotsieerimisleping äh, ellu jõustub Bosnia-Hertsegiinaga? Äh, kui sellele küsimusele saab vastuse, siis äh, liigume me kiiresti edasi. Serbia kohta küsimus, meil oli eelmisel nädalal väga hästi tasakaalus resolutsioon vastu võetud äh, peaprokurör Primets on nüüd ka reageerinud ning palub, et sõjatribunal, tribunal viidakse üle tagasi Haagi. oluline on ka teie ja komisjoni poolt väga tugev signaal, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal selline retoorika lihtsalt on lubamatu. ma arvan, et teie mandaadi jooksul Euroopa Liidu positsioonid ja poliitika külmunud konfliktide suhtes on väga oluline. Moldova, Gruusia kahjuks ja Ukraina, kes on ka sellise külmunud konflikti lävel, ekspansionistliku Venemaa poliitika tõttu siin tuleb midagi ette võtta. Moldova, millised on teie reaktsioonid pärast eilseid valimisi ning kuidas te näete Euroopa jõudude edasiminekut äh, riigis? aitäh! Thank you very much! suur tänu! suur tänu, kõrge esindaja ma arvan, et teie sissejuhatus on olnud meie jaoks väga oluline, kuna see tõi esile äh, homse raporti väga olulise punkti, erinevate tasandite vaheline koordinatsioon, kui vajalik see on, ning erinevate liikmesriikide ja äh, aspektide osas, äh, mis puudutavad Euroopa Liidu välispoliitikat üks küsimus, kus koordinatsiooni vajadus on äh, kõige olulisem, on kriisid äh, meie ümber, eriti Liibüa ning koordineerimisvajadus on erinevate poliitikate vahel. me näeme, et poliitilisi ja diplomaatilisi äh, algatusi on alustatud, energiapoliitika sealhulgas ja nii edasi, aga oluline on äh, tugevam koordineeritus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. nii et küsimus, kuidas Liibüa kriisi valguses äh, te näete seda, milline on äh, koordinatsioonivajadus äh, ÜRO-ga? Uh, äh, proua kõrge esindaja, istun siin, ütleb härra Tanok. kõigepealt, kas te saaksite selgitada nende sõnade tähendus, mida te ütlesite Austria ajalehes autonoomne staatus Donbassi, Donbassi regiooni kohta? see on hoopis teistsugune kui eristaatus, mis Minski leppes kirjas on. edasi, visiidist Türgi meedias süüdistatakse seda, et ISIS on rünnakuid Kabaani vastu, sealhulgas autopommi läbi ette võtnud. ISISe võitlejad on äh, tegelikult äh, pead tõstnud äh, selles piirkonnas, kus äh, Türgi patrullid praegu on. kas te puudutate Türgi valitsusega ka neid küsimusi, kui visiidil lähete? ning edasi peshmergade relvastamine moodsate relvadega selleks, et peshmergad saaksid ISISe võitlejate vastu astuda ning edasi Hongkongi, Hiina on äh, ühend-, Kuningriigi parlamenti teavitanud, et äh, neid ei lubata riiki, sest äh, nad ei äh, tööta kolmkümmend aastat tagasi alla kirjutatud deklaratsiooni vaimus. kas selline käitumine teie arust Hongkongi poolt on, on mõistlik? Ähm, <clears throat> jah, tahaksin kõigepealt suurepärase senise töö eest teile komplimendi teha, proua Mogherini. Äh, paar küsimust, äh, milline on siis väljumisstrateegia äh, Venemaa suunalt praegu? meie eesmärk ei saa ju olla see, et me tekitame külma sõja, nii et ida versus lääs vastupidi olukord tekib. meie eesmärk ei saa ka olla see, et meil on siin Venemaa ja Hiina energiaplokk ja kui me räägime majanduseesmärkidest, siis kindlasti ei saa ju äh, NATO versus Venemaa konteksti siin äh, luua. kas on väljumisstrateegia sellest olukorrast, kas on ka mõeldud selles suunas, et NATO oma struktuurides ja strateegiates ennast ümber orienteeriks. küsimus on tegelikult ju kogu Euroopa idastrateegiast äh, edasi, millist äh, survet rakendatakse Iisraeli valitsusele selleks, et asunduspoliitika agressiivne etapp lõpeks ning et tekiks mingisugune võimalus läbirääkimisteks ja kahe riigi lahenduseks? Äh, see on tegelikult võtmeküsimus. praegu on sõda peaaegu ühe miljardi moslemi vastu alustatud. Äh, igal juhul on vaja see, need küsimused päevakorda tõsta daamid ja härrad, meil on siin probleem kõnelejate nimekirjaga, ütleb äh, härra Prokk, meil on kümme minutit, äh, aga meid ainult sõna siin tahetaksegi ja juba tegelikult varem oleme näinud seda. ma arvan, et järgmine kord tuleb kuidagi igatahes see asi ümber organiseerida. ma paluksin Euroopa Parlamendi liikmeid, olge kenad meie külaliste vastu me palume, et külalised saaksid sõna niivõrd palju kui võimalik, mitte kõik loomulikult seda ei saa, aga ma arvan, et me peaksime viisakalt käituma ja siis oleks meil ka aega veel siin täna ja homme, nii et kõik saavad sõna, kes tahavad. nüüd äh, härra Helmut Markov saab sõna. ja suur tänu. kolm lühikest küsimust. milliseid meetmeid te tahate võtta selleks, et kaks tuhat viisteist Euroopa äh, arenguaasta saaks toimida, sest kriisiregioonides on äh, tavapäraselt see, et äh, arenguküsimused on negatiivsed või tagaplaanil. teiseks, kuidas te hindate Ukraina presidendi otsust mitte Luhanski ja Donetski regioonidele enam raha avalikuks halduseks või administratiiv Äh, kohustusteks saata, kas tegemist on deeskaleerimise või eskaleerimisega. edasi volinik Haan äh, ütles ja ma kirjutasin üles, et sanktsioonide äh, vähendamiseks peab Venemaa ise samme astuma. see tähendab seda, et kas teie nüüd kõrge esindajana, et te lihtsalt istute ja ootate, mida Venemaa teeb, see ei saa ju mingi lahendus olla ja ma tahaksin väga hea meelega teie käest teada, et milliste tegevustega te Venemaa suunal liigute, sest et alati on vaja läbi rääkida, mitte nii, et üks surutakse kogu aeg nurka. suur tänu, ütleb härra juhataja ja nüüd saab sõna härra proua, proua Anniken Hütfeldt. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, juhataja aitäh, mis puudutab aktsepteerimatut Vene agressiooni äh, Ukrainas, siis mina usun töösuhetesse Vene, äh, Euroopa Liidu ja NATO-ga, see on väga-väga äh, oluline ja tei-, Federica, sellest alast saadik olite noor poliitiline aktivist, siis te olete pooldanud kõneluste arendamist äh, iisraellaste ja palestiinlaste vahel ja ma toetan teie tööd sellel alal ka liidus. vaenutegevuse peatamine on ainus viis äh, vältida ekstreemsusi. kakskümmend aastat peale Oslo kokkulepet ning vastuolus teiste konfliktidega selles regioonis on olemas lahendus sellele konfliktile, nii et minu küsimus on kuidas saame meie toetada sinu äh, pingutusi seda asja edasi viia, aitäh. Madame la haute représentante. proua kõrge esindaja, olen siin teie ees. kuidas te näete niisugust äh, sotsiaalmajanduslikku arengu vabatahtlikkusele rajatud strateegiat eh, Euroopas laiemalt ja Põhja-Aafrikas veel, veel laiemalt. õigusriik eh, nõuab ju teatud eh, poliitilisi majanduslikke eeldusi. Aafrikal on väga suur potentsiaal ja muuhulgas on ta väga oluline ka rahu ja julgeoleku tagamiseks ning terrorismivastaseks võitlemiseks. Vahemere piirkond on link, on ühendus Aafrika ja, ja Euroopa vahel ning Aafrikas on kaks koma viis miljardit inimest, nelikümmend protsenti maailma rahvastikust. nüüd Ukraina ja Venemaa, sellega seoses on palju juba räägitud, olukord on eskaleerunud. me peame olema karmid Venemaa vastu, me ei saa aktsepteerida Krimmi annekteerimist ega seda, mis toimub Donbassis. samas peame jätkama ka dialoogi Euroopa Liidu seisukohast ei oleks hea tekitada konflikt Venemaaga. praegu ei ole veel sobiv hetk ähm, hakata töötama konstruktiivsete suhete nimel Venemaaga, arvestades Ukraina kriisi. Tack så mycket. Ehm, vi vill till att börja med från Sverige gratulera. Ehm. tahaksin omalt poolt ka kõrget välisjulgeolekupoliitika esindajat tänada tema tehtava töö eest, soovime talle edu. ning Rootsi poolt märgiksime, et meie hinnangul on väga oluline, et liikmesriikide eh, seisukohti arvestatakse näiteks Rootsi seisukohti välispoliitika valdkonnas, mida Rootsi Riksdagis arutatakse ning ka mida arutatakse kindlasti ka teistes parlamentides. väga oluline on, et kõik need menetlused toimuksid sidusalt, siseriiklikud Euroopa menetlused, nii nagu kõrge esindaja ka rääkis. me tahaksime, et meil oleks hea koostöö kõrge esindajaga ning et me oleksime kõik nii-öelda ühel leheküljel üle kogu Euroopa ja loodan, et see meil õnnestub, aitäh! Sure. <laughs> Uh, dear Madam Vice President uh... proua kõrge esindaja tõepoolest enamus küsimusi puudutavad Ukraina ja Venemaa temaatikat. suur tänu võimaluse eest liikmesriikide parlamentidele teid eh, isiklikult eh, näha niimoodi ja teile küsimusi esitada. tahaksin küsida Ukraina olukorra kohta. finantssanktsioonid eh, tõenäoliselt omavad mõju pikemas plaanis ent minu küsimus on, mida saaks Euroopa Liit teha nüüd, et takistada Venemaad Ukraina olukorda eskaleerimast, vägivalda eskaleerimast ning eh, veel üks teema, mis meil hiljem arutamisele tuleb, Indoneesia lennuki allatulistamine, eh, millest alat-, sanktsioonid alguse said. kas Venemaa, Vene osalus eh, selles uurimises oleks asi, mida arvestatakse sanktsioonide mahavõtmisel? Thank you very much, yes I am from the aitäh, jah, ma olen Taani parlamendist sotsiaaldemokraat ning tänan teid väga, proua Mogherini, selle kohtumise eest, mis meil toimus Taani parlamendis. mul on hea meel, et teie jaoks on prioriteet liikmesriikide parlamentide saadikutega kohtumine. minu küsimus puudutab agendat kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks. Te puudutasite seda lühidalt. väga oluline on siin ju, et me seaksime naised selles agendas kesksele kohale ning äh, seksuaal- ja reproduktiivõigused ja vastav tervis peaks olema samuti väga oluline. minu küsimus on, kas te kavatsete välja tulla algatusega, mille kohaselt te saaksite tugeva mandaadi, et ühendada Euroopa Liit selles küsimuses ja et me ei oleks enam jagatud nii-öelda eraldi leeridesse, eriti mis puudutab seksuaal- ja reproduktiivõigusi, aitäh! Thank you, I will try to uh, touch on everything. aitäh! üritan, e, esimees katkestab, tõenäoliselt me peame leppima sellega, et e, proua Mogherini ei saa kõikidele küsimustele vastata. see oleks veel raskem, kui kõik need kolm mütsi korraga pähe panna, millest ma enne rääkisin. aga ma lubasin ja ma oma sõna pean e, nimelt, et see ei ole kindlasti viimane kord, kui me niimoodi arvamusi vahetame olgu see siis Euroopa Parlamendis, Euroopa Parlamendi liikmetega või liikmesriikide parlamentides, nagu just äh, mainiti. et ma olen osadega teist juba kohtunud teie pealinnades, ma näen siin juba sõpru saalis ja minu kavatsus on käia kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamentides järgnevatel kuudel. ning ma kindlasti kohtun järgnevatel kuudel kõigi teiega nii et kui midagi jääb praegu vastamata, saame seda arutada hiljem üritan alustada kõige olulisematest küsimustest Venemaast ja Ukrainast. ent ma märkasin, et enamus küsimustest täna olid suunatud pigem Venemaa aadressil või, või Vene, Venemaaga seotud. ja seotud samuti suhetega, mis meil võiksid olla või, või saavad olema tulevikus Venemaaga. ühelt poolt vajadus säilitada, jääda nende põhimõtete juures, juurde, mis rahvusvaheliselt toimivad, et säilitada need põhimõtted tugevatena. ning eh, teiselt poolt niisugune väljumisstrateegia olemasolu. Eh, mina nimetaksin seda strateegiaks, mis on suunatud eh, sellele, et saavutada positiivne areng olukorras, siiani on olnud ainult negatiivsed arengud. ning mõned teist viitasid veel sellele, mis puudutab vajadust teha koostööd kõigi rahvusvaheliste mõju omavate tegijatega, kes ähm, Lähis-Idas üle kogu maailma, muuhulgas ka Venemaaga. see puudutab nii Süüriat, Iraani, Lähis-Ida rahuprotsessi, sest meil on seal ikkagi kvartett ning ÜRO Julgeolekunõukogu, kes sellega tegeleb. ning see võib olla oluline ka Liibüas ja, ja muudes ähm, konfliktikolletes, millele on viidatud. nii et eh, mitte niisugust väljumisstrateegiat Venemaaga ei ole meil vaja, vaid pigem lihtsalt strateegiat. ning strateegial peaks olema kolm eri vormi või, või aspekti. ühelt poolt peaksime keskenduma sellele, et Ukraina reformid oleksid edukad. see on asi, millega me oleme tegelenud. aga me peame sellega tegelema veel enam. ning see sisuliselt ongi äh, ongi see peamine, see keskne moment selle kriisi lahendamiseks. ning äh, tänan nüüd küsimuse eest äh, selle Austrias antud intervjuu kohta eelmisel nädalal. ma, äh, seal viidati autonoomiale, ma ise ei räägi saksa keelt olgugi, et ma tõenäoliselt pean selle ette võtma, selle õppimise, aga seal igal juhul tundub, et tegemist on tõlkeprobleemiga. mina rääkisin detsentraliseerimisest, mis on asi, millest me tavaliselt räägime, kui me äh, puudutame Ukrainas äh, läbiviidavaid reforme, mida me peame toetama. ning siin Euroopa Liidu ja OSCE ja Euroopa Nõukogu koostöö saab olema väga oluline ning äh, reformide hulgas, mille mida Ukraina on lubanud läbi viia, uus valitsus on lubanud läbi viia, on muuhulgas ka põhiseadusreform ning äh, detsentraliseerimisküsimused, mis võiksid aidata siseriiklikul dialoogil edasi minna ning leppimisel maad võtta. ent äh, seda peab tegema Ukraina. Ukraina peab juhtima seda, Euroopa saab, liit saab ainult toetada, julgustada, kaasas käia selle protsessiga, mida peab äh, kogu aeg juhtima Ukraina, Kiiev ja Ukraina juhtkond. ning teine element puudutab survet nüüd strateegias. sanktsioon on ainus niisugune surve avaldamise vahend, mis meie käsutuses on, sest me oleme sõjalise jõu kasutamise juba välistanud. meie ja NATO väga oluline on, et me siin, meil sama seisukoht oleks peame seda tegevust jätkama, aga lisaks on meil vaja ka dialoogi. et ühelt poolt jah, loomulikult surve avaldamine, et järgitaks põhimõtteid, aga samas peab olema ka kanal avatud dialoogiks, mida on võimalik kasutada ka teisel poolel. ning seda teemat puudutabki meie kümne minuti pärast algav volinike koosolek. me arutame erivolinikega kõiki asjaomaseid portfelle valdavate volinikega, mm, asjad siis, mis puudutavad Ukraina reforme ning äh, puudutame siis kõiki neid küsimusi, mis Venemaaga on lahti, et äh, tagada sidusus meie lähenemises kõigi nende eri, eri küsimuste ja valdkondade vahel. ning uurime seda mis nendes küsimustes saab teha, missuguseid eh, tulemeid taotleda, mida, mis tuleks peatada üldse, mis protsessid ja kõik, kõigi selle arutelu eesmärk on tagada, et kõik, mis me teeme kaubanduse, energia ja välispoliitika valdkonnas, oleks sidus. et meie strateegia oleks sidus. ning et Brüsselist no niisugust ühtset sõnumit siit tõenäoliselt ei tule, aga vähemalt, et, et see, mis me ütleme, oleks harmooniline. ning äh, lähtume siiani Minski kokkuleppest. ma tean, et äh, Minski kokkuleppe kohta mm, on palju arutelusid, et äh, kas see kehtib üldse veel, mis selle seis on. noh, ega selle seis väga hea ei ole, aga praegu on see ainus kokkulepe, mille on allkirjastanud kõik osapooled ja Ukraina on endiselt valmis seda järgima. ning meie ülesanne siin on toetada ukrainlaste tegevust ja toetada seda, et kokkulepet oleks võimalik rakendada. meie külaskäik Sarajevosse, selle kohta küsiti ka. see sõltub suuresti reaktsioonist, mille me sealt saame, aga välisasjade nõukogu antud volitus on siin selge, me peame kontrollima poliitilise tahte olemasolu ning äh, selle küsimusega ja menetluse algatamise valmidust. mitte formaalse, vaid sisulise menetluse algatamise valmisolekut. sest äh, seda on piirkonnas vaja, meil on vaja edasi liikuda nii et äh, ma võiksin tõenäoliselt vastata teie, teie küsimusele pärast oma naasmist sealt reede õhtul. ja ma loodan, et uudised saavad olema head, aga need head uudised saavad pärineda üksnes Sarajevost. Brüssel, Brüsselist nad ei saa pärineda, Brüssel on valmis edasi liikuma, ent üksnes siis, kui meil on olemas teineteise mõistmine. Lähis-Ida ja Lähis-Ida rahuprotsess või rahuprotsessi puudumine kuidas me saame survestada Iisraeli, Iisraeli riiki, valitsust selleks, et et saada kõik äh, osalised läbirääkimiste laua taha. kõigepealt peaks meil olema laud. ja lauda praegu ei ole, võiks nii öelda. meil on astutud eel-, viimastel kuudel palju erisamme, mida me nüüd peame tegema oma partneritega, Ameerika Ühendriigid ning äh, Araabia liiga, keskse tähtsusega Araabia riigid, Äh, nemad, nende ministrid käisid just koos, Egiptus, Jordaania, Saudi Araabia on põhilised, on siis raamistiku loomine, milles äh, saaks koos või millest lähtuvalt saaks koos taaskord Palestiina omavalitsus ja Iisraeli riik laua taha tulla. selle protsessi puudumine praegu ise viib radikaliseerumiseni mõlemal pool, nii et kogu regioonis. minu kõige suurem mure või või suurem mure siin ei ole mitte, et Iisraelil on julgeolekupuudus või Palestiinal ei ole riikluse perspektiivi, minu mure on pigem see, et Gazas tekkinud vaakumis, vaakumist võiks alguse saada midagi veel hullemat. ja, ja siis me pärast, pärast laiutame käsi ja ütleme, et oi, et oleks saanud midagi ära teha, noh, kui me võrdleme näiteks Süüria või Iraagiga seda olukorda, et pärast ei tekiks seda, et me me hakkame taga nutma seda, mida me oleks saanud teha. nii et see protsess tuleb äh, taas käima lükata järgnevatel nädalatel, kuudel, arutasime seda Strasbourgis eelmisel nädalal ning äh, näeme, et ka Euroopas on asju, mida me saame ära teha, et seda algatust toetada. saaksime endale ei teadvustata seda näiteks, et Lähis-Idas on, on meid vaja eelkõige selle arutelu alustamiseks, selle võimaldamiseks, selle tasakaalustamiseks, selle mõistlikumaks muutmiseks, ent mitte arutelus osalemiseks. et me peame lihtsalt looma niisuguse mõistliku tausta ja vastutustundliku lähenemise eeskuju näitama Liibüa. ja Portapelle küsis selle kohta ning teil on täielik õigus, et siin on nii välispoliitilised sisserände, energia, julgeoleku küsimused ja, ja see võib kõik tekitada väga negatiivse olukorra kas väga halva või väga negatiivse olukorra, mis ähm, on juba üsna, üsna informeeritud, üsna niisugune äh, hästi kirjeldav, olukorda kirjeldav valik. aga see võib minna ka väga positiivselt. ja siia on kaasatud nii liikmesriigid, volinikud kui ÜRO. tõenäoliselt äh, me Bernardino Leoniga järgnevatel päevadel seda küsimust juba hakkame arutama, ma ei tea, kas see informatsioon on juba avaldatud, aga igal juhul ta tuleb Brüsselisse nädalavahetuseks ning me üritame tagada koordineeritud lähenemise. ma ei ole selle vastu, et liikmesriigid, liikmesriikidel oleks oma algatused või liikmesriikide rühmadel, kui need algatused on koordineeritud ja nendest informeeritakse. Liibüa võiks olla üks juhtumitest, mille puhul võikski teha osadele liikmesriikidest ülesandeks valmistada ette Euroopa Liidu tegevuse koos Ameerika Ühendriikidega, koos ÜRO-ga. selleks, et meil oleks ühine lähenemine. ja see on väga, see on kindlasti väga keeruline stsenaarium, mis siin laual on. aga me peame kindlasti julgustama kõiki Liibüa ühiskonnas rühmitusi, kes on vastu terrorismile, selleks, et nad suudaksid kokku tulla ja kokku leppida riigi valitsemises, aga selle saavutamine on kindlasti väga keeruline. ent äh, Bernardino Leoni jõupingutused sellel suunal vajavad meie toetust ning me peame oma tegevust koordineerima. ning lõpuks küsiti Euleksi, Euleksi kohta eelmisel nädalal oli meil kohtumine äh, komisjoni esimehe ja Euroopa Parlamendi erikomisjoniga, rääkisin Rakeega sellest, ta on valmis esitama ametliku aruande pärast neljakuuse tähtaja lõppemist, aga on valmis aru andma ka erikomisjonis veel varem ning tõenäoliselt me selles formaadis niisuguse arutelu ära kuulame selle kohta, mis ta on tuvastanud. praegu ta tegeleb dokumentide uurimise ning äh, asjaomaste inimestega kohtumisega, nii et võib-olla jaanuari lõpus või veebruari alguseks ta saaks anda meile oma esialgse hinnangu erikomisjonis ning äh, Äh, lõpetuseks siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgs need äh, seksuaal- ja reproduktiivõigused, täna on loomulikult täiesti õige päev seda küsimust esitada, et me üritame saada ühise seisukoha Euroopa Liidus ning meil tuleb see Välisasjade Nõukogu arengu küsimus, arenguabi küsimustes nädala pärast. ning ma loodan ja kavatsen teha omalt poolt kõik selleks, et meil tuleks Euroopa Liidu ühisseisukoht. mul oli enne siia tulekut kohtumine ÜRO ametnikega, kes seda küsimust kureerivad ning usun, et siin on tegemist küsimuse ja valdkonnaga, kus äh, niisugune selge signaal, ühtne signaal Euroopa Liidult võiks muuta olukorda maailmas. ning äh, seetõttu me, meil on vastutus mis puudutab arengukoostöö aastat, siis eh, täna hommikul veel vaatasin jaanuari tegevuskava ning nägin, et Riias kavatsetakse üheksandal jaanuaril, kui ma ei eksi, see arengukoostöö aasta ametlikult avada. ma loodan, et ma ise saan ka koha peale minna ning see on siis poliitiline signaal meie poolt ja minu poolt isiklikult, et komisjon loeb seda teemat oluliseks. ja et meie uus koordineerimine komisjonis ei ole asi, mis teenib ainult sidususe huve, vaid, vaid näitab ka poliitilist tahet. ja ütleb või saadab sõnumi, et äh, arengukoostöö kas kaubanduse või mis iganes äh, vormis äh, või energiavaldkonnas, näiteks South Stream, täna kohtume volinike Zaganieta ja Šefčovitšiga selles osas, et või näiteks välismaalt koju pöörduvad äh, konfliktivõitlejad, kõik, kõik need valdkonnad kuuluvad välispoliitika alasse ning see on asi, mida me niisuguse töökorraldusega saame mõjutada ja mida nii liikmesriikide parlamendid kui Euroopa Parlament on pikalt soovinud näha, ainult niimoodi me saamegi tegelikult tõhusat välispoliitikat ajada. et me võtame selle, selle nii-öelda piltmõistatuse tükid eraldi ja paneme, võtame need eraldiolevad tükid ja paneme need kokku. ja teeme seda mitte ainult probleemidele reageerides, vaid ka üritades ise olukorda juba algusest peale positiivses suunas muuta ning arengukoostöö siin on väga oluline minu jaoks. täna küsiti minult veel küsimus, üks teine küsija küsis, et kas teil on aega arengukoostööks kõigi nende kriisidega tegelemise vahelt. mul peab olema, sellepärast et kui me täna ei investeeri homsete kriiside ennetamisse, siis kahekümne aasta pärast või viie aasta pärast või, või mis iganes see inimene, kes minu koha kohale tuleb, äh, peab tegelema sama paljude kriisidega, kui me praegu ei tegele pikaajalise kriisi ennetusega ja arengukoostööga. ning äh, see on väga oluline aspekt ka meie julgeolekupoliitikas, sellepärast et juurdepääs ressurssidele ja inimõigustele, demokraatiale on vahend, mis on võib-olla kõige, kõige võimsam nendest vahenditest, mis on eurooplaste käsi, käsutuses mitte ainult meie regiooni, vaid ka kogu maailma stabiliseerimiseks. see on asi, mis ei, ei anna tulemit kolme kuuga, vaid aga viie aastaga, viie aasta lõikes on ta tõenäoliselt ainus asi, mis mõjub. ning seetõttu peame sellele eraldama mitte ainult ressursse, vaid demonstreerima ka vastavat poliitilist tahet ja valmisolekut ning, ning nüüd palun vabandust, et ma pean lahkuma ja vaban-, palun vabandust oma volinike eest, sest ma jäin hiljaks. ma loodan, et ma kohtun Euroopa Parlamendi liikmetega uus kord, taaskord mitte järgmisel nädalal, võib-olla veidi hiljem ja kohtun ka liikmesriikide parlamentide liikmetega eh,, nagu ma ütlesin. loodan, et ma näen teid kõiki järgnevatel kuudel, aitäh! the paper, the working Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. suur tänu. ma arvan, et järgmine kord teeme oma päevakava hõredamaks ja siis jääb liikmetele ka rohkem aega sõna võtta. see on minu tänane õppetund. sest et niimoodi saame me laiapõhjalisemat debatti siin läbi viia So thank you very much. Our... alustame nüüd äh, diskussiooni Moldova teemal. meie delegatsioonid on. vaikust palun, kolleegid that could people please go leave kas inimesed, kes ruumist lahkuvad, teeksid seda palun vaikselt. Sorry, then I'll Let us short have a discussion about nüüd äh, lühidalt siis äh, Moldova teemaline diskussioon. ma arvan, et äh, me oleme juba Äh, OECD esimene, OECD esimese raporti välja jaganud ja ka parlamendi oma valimiste kohta, seal on head ja halvad küljed kirjas, äh, vajakajäämised, aga üldiselt on arusaamine selline, et tegemist oli ausate, õiglaste, demokraatlike valimistega. teiseks, viimased äh, uudised nüüd valimistulemuste kohta tuleb välja et, et üheksakümmend viis protsenti häältest on nüüd loetud see tähendab, et Euroopa-meelsed parteid, demokraadid, Lenga Fida partei ja liberaalid seal on saanud kokku viiskümmend viis kohta parlamendis. see tähendab, et viiskümmend viis kohta siis saja ühest. nii et äh, tulemus näeb selline välja, et Euroopa-meelne enamus on parlamendis ja mina kahtlesin, kas selline elamus oleks võimalik üldse viimastel päevadel. ning eile õhtused tulemused ka sinna viitasid. see, eilsed tulemused nägid teisiti välja veel. aga ma arvan, et äh, siin on näha, et hea võimalus on koostööd teha ning äh, rakendada assotsiatsiooni ja vabakaubanduslepingut aga see näitab ka seda, et me peame vaatama üleilmseid strateegilisi diskussioone, mitte ainult äh, vabakaubandusest ei räägi me, vaid olukorrast et äh, me näeme praegu, et meil on vaja teha rohkem ning äh, anda vabad käed nendele riikidele, sest et kui me näeme, kuidas kaubanduspiirangud ning PR-meetodid, sealhulgas uute parteide rahastamise kord on, Venemaa on viimastel kuudel parteide rahastamist toetanud, siis me näeme tegelikult, et meie oleme siin väga süütukesed sellega võrreldes ja me peame ehk olema pingsamalt jälgima kui minevikus äh, Ähm, sealhulgas olukordi ka Gruusias ja Ukrainas. nii et äh, need kokkulepped, mis näiteks Venemaa on sõlminud Abhaasiaga, näitavad, et äh, et arengud lähevad äh, samas suunas, nagu ma juba märkisin. aga Moldova on praegu andnud oma mandaadi inimestele, kes Euroopa-meelset poliitikat edasi veavad äh, ning ma arvan, et me peame ise olema lihtsalt äh, äh, ülesande kõrgusel rohkem kui varem. ja tundub, et äh, kusagil Kagu-Euroopas asuv riik, me ei peaks seda tõ nii tõsiselt võtma, tundub, et üks mees Venemaal aga teeb seda. nii et meie peame ka samamoodi äh, võtma seda olukorda tõsiselt. meil on sageli väga palju tehnokraatlikke programme ja lahendusi, aga mingisugust kõikehõlmavat strateegiat poliitilisel tasemel ei ole. ja lõpuks tahan veel öelda, et see, mida me praegu kogeme, või öelgem nii, Venemaa kutsus üles vabakaubanduse piirkonda seama sisse Vladivostokist kuni Lissabonini. olen sellega nõus. ma arvan, et head suhted Venemaaga on kõigi kasuks, aga oluline aspekt on ka see, et igal riigil on endal õigus otsustada, millise äh, positsiooni läbirääkimistel üks või teine riik võtab. Gruusia, Moldova ja Ukrainaga Äh, läbirääkimistel, äh, kui need riigid ütlevad, et nad tahavad, et Moskva neid esindaks, siis äh, see on nende otsus. aga Helsingi lõppakt, territoriaalne terviklikkus on iga suveräänse riigi enda õigus ja otsus läbi rääkida lepingute, liitude ja muu osas nii, nagu nemad tahavad. seda nii Helsingi lõppaktis kui ka teistes rahvusvahelise õiguse allikates on kirjas, et suveräänne riik otsustab ise oma suuna üle. nii, alakem debatiga, kes soovib sõna? jah, Frau Kanietu. Thank you, Mr President, I would like to äh, proua Kanietu, palun. suur tänu, härra juhataja. Äh, ma tahaksin äh, öelda, kuivõrd äh, hea on selline läbi, selline valimiste tulemus, sest kui me Rahvapartei fraktsiooniga käisime visiidil Moldovas mõned nädalad tagasi, siis sellist lahendust ei paistnud. ja ma tahaksin tähistada täna koos meie Moldova sõpradega. Moldovas käies andsime me edasi väga kindla sõnumi. Teil on enne valimisi meie toetus ja pärast valimise oleme me väga nõudlikud reformide suhtes ning seda täpselt äh, oodataksegi Euroopa Liidult. Euroopa Liit peab olema nõudlik selles osas, kuidas reforme reaalselt ellu kutsutakse ning Euroopa äh, Liit äh, aitab ja toetab Moldovat nendes reformides. see tähendab iseäranis, et need riigid, kes üheksakümne esimesel aastal samalt stardipositsioonilt alustasid, tegid reformid läbi ja nüüd on Euroopa Liidu liikmed. Neil on olemas tugev kogemuste pagas, äh, edulugusid ja läbikukkumisi on, eksperdid nendest riikidest oleksid just õiged inimesed, kes Moldovasse võiksid minna appi, äh, nii et riik saaks järk-järgult äh, muutusi ellu kutsuda ka Äh, omas riigis. see on ilmselt kõige mõjukam vahend, mis meil on, et äh, tagamaks, et äh, meie Euroopa tee on olnud õige valik. mul on hea meel, et me räägime Moldovast ütleb härra Schwarzenberg äh, pärast eilset äh, tulemust, aga eelmise diskussiooniga seoses tahaksin ma öelda, et ükskõik, kas me räägime Lääne-Balkani riikidest või Moldovast, kui me hoiame ennast tagasi, siis äh, on frustratsioon lõputu. teiseks, me peame aru saama sellest, et Vene Föderatsioon ei äh, ole siin mitte praegu majandussõjas Ukraina vastu, vaid ka Moldova vastu, eksportide piiramine ja nii edasi ja nii edasi. see kõik tähendab seda, et me saame Moldovat hoida vee peal ainult siis, kui me äh, Eh, oma turu avame ning Euroopa Liiduna toetame. me ei saa oodata seda, et Moldova on, mis on kõige vaesem riik Euroopas, eh, Vene surve all veelgi vaesub ja ilma meie abile lootmata. suur tänu, eh, härra juhataja, mõned märkused minu poolt. mina olen muidugi üks nendest, kes Äh, tunnustab ja tervitab äh, neid äh, valimistulemusi, kõigepealt ma tahaksin, et ärge unustage, millised olid enne Euroopa valimisi meeleolud. väga suurt rolli mängis Venemaa ning Venemaa meelsed jõud. teiseks, sanktsioonid, mis olid täiesti maailma Kaubandusorganisatsiooni raamistikku äh, Need on väga olulist mõju avaldanud ning tänu Euroopa abini, abile on tegelikult Moldova saanud kuidagi Venemaa sanktsioonide mõjust võitu. kolmandaks on oluline öelda, et mis praegu kõige rohkem, mida vaja on, on Euroopa. Euroopa Parlamenti, Rahvusparlamenti, Euroopa Komisjoni, et aidata Euroopa-meelseid jõude Moldovas, kes aja ehitaksid üles parema haldusstruktuuri nii moldovalaste enda jaoks kui ka hiljem Euroopa projekti tarvis. ning lõpuks ma tahaksin öelda, et me peame tagama, et Moldova õigeaegselt ja korralikult rakendaks stabiliseerimislepingu tingimused Euroopaga, sest see on ainukene viis anda teada Euroopale, et kui kokkulepe on sõlmitud ja korralikult rakendatud, siis on võimalik tulevikus ka Euroopa Liidu liitumisega teed rajada. ja lõpuks kolle-, kolleegid, siin olid äh, ko-, äh, kuulujutud selle kohta, et ähm, miks enne valimisi Moldova kohtusüsteem otsustas ühe partei äh, ära keelata ja need võiksid olla ehk intriige põhjustavad kuulujutud, aga kui üks Äh, partei, mida finantseerib Moskva ning partei juht on öelnud, et me oleme siin selleks, et äh, Vene huvisid äh, valimistel ülal hoida ning siis tema partei on, on seotud inimestega, kes olid vägivallapuhangute organiseerijaks ning Ukraina julgeolekut ja stabiilsust on õnnestunud, ei ole tegemist mingisuguse poliitilise võimendusega, vaid tegemist on igasuguste siseriiklike Euroopa äh, reeglite vastasusega ning lõpuks, kas me, mida me peaksime mõtlema sellest, et Venemaa finantseerib Euroopa Liidus äh, parteisid, need parteid on selgelt Euroopa vastased, need parteid koordineerivad äh, tegevust omavahel ja see ei ole mitte üks partei, vaid neid on palju. ja meie lubame seda Euroopa Parlamendis, teie rahvusparlamentides, et asi läheb edasi nii, nagu alati on olnud, niinimetatud demokraatia sildi all. aga tegelikult äh, viies kolonn on siit üles rivi-, rivistatud Venemaa poole pealt ja see on täielikult Euroopa vastane, aitäh! härra Preeda, palun! aitäh, juhataja! olen täiesti päri kolleegidega Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist et see Patria nimeline partei, e, erakond sisuliselt ju keelati, tal keelati osalemine valimistel, sest kolm päeva enne valimisi e, tõendati, et partei oli saanud raha Moskvast, mis oli selgelt keelatud valimisseadusega, kus e, oli kirjas, et ükski erakond, mis osaleb valimistel, ei saa väljastpoolt, ei tohi väljastpoolt mingit raha vastu võtta. ja loomulikult see see on väga negatiivne olukorras, kus, kui, kus me eelmisel nädalal siis teada saime, et mitmed erakonnad eri liikmesriikides on saanud raha Venemaalt. et sisuliselt me oleme tagasi nagu aastas eh, tuhat üheksasada viiskümmend selle eh, olukorras, kus eh, Vene raha tungib Euroopa poliitilistele lavadele. see on väga ohtlik. ning see sama ohtlik nagu sõjaline rünnak nüüd edasi, kolm Euroopa-meelset äh, erakonda ja siis erakonnad, äh, Rahvapartei, sotsialistid ja liberaalid, kes meil on ka esindatud, eh, härra Filat äh, esindab Rahvaparteid, liberaale härra Kibu ja nad on juba teatanud läbirääkimiste alustamisest Euroopa-meelse koalitsiooni äh, loomiseks ning sotsiaaldemokraatide esindaja härra Lupu tõenäoliselt ühineb nendega ning äh, meil õnnestub saada Euroopa-meelne valitsus Kišinevsse. ning me ei tohiks unustada, et äh, lahkuv valitsus on ametlikult teatanud, et kaks tuhat viisteist esitab äh, Moldaavia kandidaatriigiks saamise taotluse, nii et toetus, mida meie peame selleks andma, on esmalt ja sellest äh, räägiti kõigepealt härra Ostrovitšiuse raportis, äh, mida me hiljuti hääletasime, see tugi, me ei tohi seda unustada, on poliitiliselt väga tundlik ja me peame olema valmis äh, selleks, et sellega seoses tekib probleeme. härra Ostrovitšius, palun. Uh, aitäh. aitäh kolleegid, meil on võimalus õnnitleda mitte ainult Moldovat ja Moldova rahvast, kes osalesid üsna aktiivselt üldvalimistel, kui ka Euroopa Parlamenti, mis tegi õige otsuse ratifitseerida assotsiatsioonilepingu Moldova Vabariigiga ja tegi seda õigel ajal. ma arvan, et me saime oma sõnumi, me oleme koos. me tahame aidata Moldovat, Moldova rahvast liikuda edasi, mitte vaadata tagasi ja vaadata hirmunult üle õla, vaid liikuda edasi, valades õig-, valides õige rea, õige tee. see on Euroopa perspektiiv ja ma loodan, et need valimised on väga heaks aluseks uuele Moldova valitsusele, keda nüüd siis moodustatakse, kes pannakse paika, kes saavad mandaadi mitte ainult Euroopa-meelse, vaid ka aktiivse valitsuse jaoks, kes võitleb korruptsiooni vastu parema juhtimise eest ning äh, selgete reformide eest. peame olema nõus sellega, et Moldova peab väga palju tegema, ära tegema, ta peab reformima poliitilisi ja majandusstruktuure, andma parema võimaluse ettevõtetele, et need saaksid paremini omadega hakkama, et nad suudaksid luua paremaid töökohti, rohkem jõukust sellesse riiki. kuid kolleegid, ma loodan, et see on taaskord võimalus ka iseloomustada seda, et nende riikide jaoks on olemas, äh, nende riikide jaoks, kes valivad õige rea, on olemas selge perspektiiv, kes valivad võimaluse liikuda õiges suunas. eilsed valimised Moldovas tõestavad veel kord, veel kord, et me oleme õigel teel. me peaksime nendele riikidele andma selge võimaluse järgida neid reforme, peaksime neid julgustama sellega, et me neid toetame kutsun üles Euroopa Liidu struktuure kui ka liikmesmaid toetama Moldovat andes neile äh, konkreetseid ja individuaalseid äh, teadmisi, andes neile võimalusi osaleda Euroopa turul, isegi kui on riike, me näeme riiki, kes tuleb endaga siis paremini toime ja kes on äh, säravaks näiteks sellest, mis saab riigiga, kes viib läbi Euroopa reformid suur aitäh, me ootame Hollandi alalist esindajat, kes on tänane viimane kõneleja. tahan komisjonile meenutada, et pool seitse on meil kokteili vastuvõtt siin ukse taga ja nüüd me teeme väikese pausi, aitäh! Vamos a empezar. Tenemos el privilegio. alustame. meil on au tervitada siin meie koosolekul härra Peeter de Gojevit, kes on madalmaade alaline esindaja Euroopa Liidus. ning äh, hakkame rääkima mat-, äh, Ukrainas toimunud MH7 lennuõnnetuse uurimise hetkeseisust. asi pakub meile suurt huvi sest madalmaade esindajad on saanud võimaluse uurida musta kasti ja seega loomulikult äh, on, oleme väga huvitatud sellest, mida me nüüd kuuleme. aitäh! härra juhataja, selle võimaluse eest, mis on mulle teine võimalus esineda teie komisjoni ees aruandega uuest informatsioonist seoses lenn-, MH17 lennuõnnetusega nagu te mäletate, seitsmeteistkümnendal juulil MH seitseteist allatulistamine või allakukkumine äh, põhjustas kõigi reisijate ja meeskonnaliikmete surma. rahvusvaheline üldsus oli õnnetuse järgsetel päevadel ühel meelel selles mõttes, et äh, õnnetuse tagajärgi tuleb uurida, nii nagu nõuete kohaselt. seati kolm prioriteeti, kõigepealt äh, surnukehade tagasitoomine, identifitseerimine, samuti isiklike asjade eh, tagasitoomine, identifitseerimine nii reisijate kui meeskonnaliikmete oma ning kolmandaks eh, õnnetuse asjaolude tehniline tuvastamine ja, ja, ja kolmandaks eh, kriminaaluurimise läbiviimine rahvusvaheliselt, et leida vastutavad isikud. Need kolm prioriteeti on, neid on rõhutatud eri foorumites nii Euroopa Liidus, OSCE-s, e ÜRO Julgeolekunõukogus kui ka mujal ning ÜRO Julgeolekunõukogu võttis resolutsiooni kaks tuhat ükssada kuuskümmend kuus, kahekümne kuuendal juulil kaks tuhat neliteist selles küsimuses ning meie riik, äh, madalmaadel on väga hea meel, et Euroopa Parlament on huvitatud siis uuest informatsioonist seoses uurimisega ning äh, ma leian, äh, ma loodan, et parlamendi poliitiline toetus sellele protsessile jätkub. oma sissejuhatuses äh, räägingi nendest, nüüd räägin nendest kolmest prioriteedist ja siis teen väikese kokkuvõtte ning rõhutan, et meie riigi esindajana räägin sellest, mida me oleme teinud siis nende prioriteetide saavutamiseks. esimene prioriteet kodumaale tagasitoomine, identifitseerimine. õnnetusejärgsetel päevadel leppisid madalmaad ja Ukraina kokku, et tuvastamine, identifitseerimine toimub Ukrainas äh,, toimub äh, madalmaades. ning Malaisia, Ukraina ja madalmaad äh, moodustavad ühise komisjoni selle ülesande täitmiseks. endine minister Timmermans, kes praegu on komisjoni esimene asepresident, koos äh, kohtuekspertide meeskonnaga, lendas kohe pärast õnnetust Ukrainasse, nad lõid endale peakorteri äh, Harkovis ja olid valmis õnnetuspaigale sõita. ent äh, julgeolekuolukorra tõttu said nad ainult korraks sinna järgnevatel päevadel äh, vaatama ja julgeolekuolukorda monitooris OSCE. ning me oleme OSCE-le väga tänulikud tehtud töö eest. härra Aldusberi määramine tagasitoomise meeskonna juhiks Äh, tähistas meeskonna tööametlikku algust. ent äh, siis esialgne meeskond oli päris palju surnukehi juba kokku kogunud. kuuendal augustil otsustati, et julgeolekuolukorra halvendamise tõttu see üles, selle meeskonna töö jätkuda ei saa ning äh, septembri ja oktoobrikuu jooksul pidasime pidevat sidet OSCE-ga, et teada saada, kas on võimalik siis õnnetuspaigale pääsemine. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu rõhutasid erinevates järeldustes, et turvaline juurdepääs äh, lennuõnnetuse paigale peab olema oluline osa relvarahu kokkuleppest Ukrainast. viimane osa surnukehadest jõudis, jõudis Eindhovenisse kahekümne kaheksandal novembril ning äh, kõik on viidud Hilversomi äh, garnisoni territooriumile. praegu kakssada kaheksakümmend üheksa kaheksa, kahesaja üheksakümne kaheksast äh, õnnetuses hukkunust on tuvastatud, aga nagu te aru saate, töö jätkub, arvestades seda, et eelmisel reedel jõudis veel terve rida surnukehi, õnnetuses hukkunute surnukehi madalmaadesse. mis puudutab nüüd tehnilist uurimist, sellega seoses peaksin ütlema, et äh, rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni või Chicago konventsiooni kolmas ja kolmeteistkümnes lisa näeb ette selged tingimused rahvusvaheliste lennuõnnetuste uurimiseks. riik, milles õnnetus toimus, seega siis Ukraina, vastutab äh, peamise riigina uurimise toimetamise eest. vastavalt lisale kolmteist konventsioonis palusid pädevad rahvusvahelised ametid äh, Ukraina lennuohutusametil juhtida õnnetuse uurimist ning meie lennuohutusamet on täiesti sõltumatu veel, rõhutan. uurijate rühm Ukrainast, Austraaliast, Venemaalt, Madalmaadest ja Malaisiast ning samuti ka Euroopa e, lennuohutusametist, EASA-st ning ICAO-st, rahvusvahelisest lennundusorganisatsioonist, uurib praegu õnnetuse asjaolusid meie Lennuohutusamet on avaldanud üheksandal septembril esialgse aruande, milles leidis, et lennuki esimeses osas äh, täheldatud kahjustused osutavad sellele, et lennukid tabasid väljastpoolt paljud suurel kiirusel liikuvad esemed. seega välistati varasemalt kaks võimalust, äh, mille kohaselt siis lennuk äh, kukkus alla tulenevalt eh, terroristide rünnakust lennuki seest või siis tulenevalt mehaanilisest rikkest või tehnilisest rikkest. lennuohutusameti uurimine äh, uurimiseks toodi üheteistkümnendast novembrist kuni kahekümne kolmanda novembrini toimunud missiooni käigus rida lennuki äh, rusuelemente madalmaadesse ning siin osalesid kohalikud äh, päästeteenistuse ametnikud ja teised protsessi osalised. kuni uurimine lõpeb, ei saa teha mingeid lõplikke järeldusi õnnetuse põhjuste kohta. kavatseme jõuda uurimisega lõpule kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigaks ning uurimise eesmärk on tuva-, selle uurimise eesmärk on tuvastada põhjus, mitte süüdlased. süüdlaste tuvastamine on kolmanda prioriteedi raames ehk siis kriminaaluurimise raames uuritav küsimus kohtualluvus on siin paljudel riikidel ning alustatud on ühist uurimist. loodud seitsmendal augustil on, on ühine uurimismeeskond madalmaade Ukraina, Austraalia ja Belgia poolt ning meeskond teeb koostööd kõigi osaliste riikidega, sealhulgas Malaisiaga. madalmaade prokuratuur juhib äh, ühise uurimismeeskonna igapäevast tööd ning uurimine on sõltumatu. madalmaade prok-, peaprokurör on öelnud, et äh, kriminaaluurimine võtab aega, arvestades juhtumi keerukust ning selle rahvusvahelist mõõdet. madalmaade, madalmaad ei hakka enne sõna võtma süüdlase, ei hakka esitama mingeid äh, süüdistusi ega viitama süüdlastele, enne kui uurimine on lõppenud mis siis äh, meil ees seisab? päris palju on veel teha, sest ükski kolmest prioriteedist ei ole veel lõpuni saavutatud. esimene prioriteet, siin on endiselt üheksa hukkunut, kes, keda ei ole identifitseeritud. selleks, et neid oleks võimalik identifitseerida, peaks meil olema võimalik tagasi pöörduda lennu, lennuki allakukkumise kohale. sest äh, osa piirkondi, kuhu lennuki rusud kukkusid, on endiselt julgeolekuolukorra tõttu läbi uurimata ning lisaks on veel äh, need nõndanimetatud põlemiskohad, mis vajavad täiendavat uurimist. teise prioriteedi osas rahvusvaheline tehniline uurimine, mis toimub vastavalt äh, rahvusvahelistele standarditele, siis on Chicago konventsiooni kolmeteistkümnendas lisas, nagu, nagu on kokku lepitud, kolmeteistkümnendas lisas, siis see uurimine tuleb läbi viia nõuetekohased ja see uurimine peab jääma tehniliseks ning mitte poliitiliseks. meie hinnangul ei ole põhjust kahelda rahvusvahelise meeskonna, vastava rahvusvahelise meeskonna erapooletuses. ei saa välistada ka seda, et vaja võib olla tehnilise uurimise lõpetamiseks uuesti käia lennuki alla kukkumise kohas ning ma peaksin lisama, et nagu ma märkisin eelmisel nädalal, ning enne seda, et äh, lennukirusud on nüüd kokku kogutud ning äh, uurimise seisukohast olulised äh, fragmendid viiakse madalmaadesse ning me loodame, et nad jõuavad madalmaadesse järgmisel nädalal. kolmanda prioriteedi osas see kooskõlastatud kriminaaluurimine, mis toimub mitmes riigis, muuhulgas ka madalmaades, selleks on vaja kõigi osaliste koostööd. iseäranis kutsume üles kõiki riike tegema koostööd äh, õigusabimenetluse, vastastikuse õigusabimenetluse raames. ning madalmaad kui juhtiv riik uurimises ei hakka enne tegema järeldusi vastutavate isikute kohta, kui vastavad uurimised jõuavad lõpule. ning äh, tahaksin öelda, et äh, madalmaad teevad igakülg, igakülgseid jõupingutusi, et saavutada need kolm prioriteeti, millest ma rääkisin. nagu olete näinud, on meie ministrid, muuhulgas ka peaminister, rõhutanud algusest peale, et tegemist on keerulise ülesandega, mis nõuab kannatust, koostööd ning ühtsest eesmärgist, eesmärgist lähtumist. meie kolleegide ja sõprade abiga me selle protsessiga jätkame ning äh, selle lõpule viime, me võlgneme seda hukkunutele. aitäh, härra De Hoia, aitäh, Peter, selle debriefingu eest, mis äh, MH seitsmeteistkümne äh, katastroofi eest ja aitäh, et te tulite äh,, tõite selle ka päevakorda, härra eesistuja. seda hindavad minu äh, kolleegid senatis, mina ise äh, ja Katipiera äh, e, liikmete nimel. see lennuõnnetus on avaldanud väga suurt mõju Hollandi ühiskonnale. kaheksakümne, kahe, äh, kahesaja kaheksakümne üheksast on kuuskümmend üheksa Hollandi äh, inimesed, enamik enamik nende perekonnaliikmeid lootsid, et nad pöörduvad koju ja nüüd ei ole siiamaani selgust, mis nendega juhtus ja võib minna veel kahjuks päris pikka aega, enne kui me selle saa-, selguse saame. välisasjade komisjoni eh, eesistujaga, eh, esimehena oleme olnud isiklikult sellega seotud, me oleme rääkinud suvel asjaomaste ministritega, kuidas selle katastroofi järelmitega toime tulla, kuidas tegeleda selle väga poliitiliselt tundliku teemaga situatsioonis, kus Venemaa ja Ukraina vahelised suhted on väga delik-, delikaatsed ja samal ajal püüame toetada perekondi nende leinas. ma käisin ise neli korda Eindhoveni lennujaamas, et neid eh, öö, osutada viimast öö, eh, lugupidamist eh, inimeste jäänustele, mis sel reedel meile tagasi pöördus, tagasi öö, jõudsid me loodame, et lähikuudel saab selgeks, mis selle äh, katastroofi põhjustas. samal ajal on ülioluline, et rahvusvaheline uurimine tehakse nii hoolikalt kui võimalik, arvestades kõiki neid delikaatseid teemasid äh, ja taktitunnet. tänu kõigi teie toetusele on meil väga hea teada, et kaaseurooplased, nagu me kõik siin oleme, näitavad üles solidaarsust ja tunnevad kaasa Hollandi ühiskonnale koos kõigi nende teiste riikidega kes oma kalleid selles katastroofis kaotasid. aitäh, härra e, esimees! Yes, thank you, uh, thank you, Al. suur aitäh, aitäh, Heit Malvar! ka mina tahaksin väljendada omapoolset tänu selle eest, et see teema on päevakorras ning äh, aitäh alalisele esindusele Brüsselis, et te taas kord meid sellest äh, briifisite äh, nagu esimeselgi briifingul ütlen ma, et on meie moraalne kohustus ohvrite perekondade ees jätkata selle protsessiga kuni kolmanda etapini ja nimelt süüdlased tuleb vastutusele võtta ja õiglus peab äh, võidutsema. natuke konkreetsemalt selle kolmanda sammu suhtes, te olite väga konkreetne äh, taktikalise suurte plaanide suhtes me peaksime eeldama, et lõppraport saab valmis kaks tuhat viisteist keskpeal. ma tean, et sellega läheb kauem, aga teile, te õigesti ütlesite, et te alati olete tundnud Euroopa Parlamendi toetust ja ma tahan rõhutada, et see toetus on teil endiselt olemas. mida saame meie teha, et samuti kiirendada seda nii palju kui võimalik, seda kolmandat faasi ehk vastutavad isikud peavad tulema kohtu ette, mida on vaja meie poolt, et avaldada survet, et see asi valmis saaks, tehtud saaks, sest ma väga tunnis, tunnustan seda, kuidas on Holland seda asja praegu ajanud, nii seda uurimist kui muud, kuid loomulikult ohvrite perekonnad ootavad ka viimast faasi, kas te saate olla natukene konkreetsem selle suhtes, kuidas saaksime meie teid aidata? Thank you, Mr Chair. Well, the gratitude has aitäh, härra eesistuja! tänu on väljendanud juba kaks äh, kolleegi, üks rahvusline Euroopa Parlamendist. minul on vaid üks küsimus. kas oleks võimalik siis, kui saab valmis tehniline raport ja kriminaaluurimine on lõpule saanud, kas võiks ka neid siin välisasjade komisjonis tutvustada, tutvustada, aitäh! Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hartelijk. aitäh, härra esimees. aitäh, et meid täna informeerisite sellest kohutavast katastroofist, see on mõjutanud meid kõiki. transpordikomisjonis toimus hiljuti sellel teemal samuti koosolek. aitäh, et andsite meile täna selle võimaluse. on paar mured ja paar küsimust, millele ma tahaksin vastuseid. esimene puudutab tõestusmaterjali. katastroof toimus seitsmeteistkümnendal juulil. katastroofi kohalt on tükid ära viidud, nagu härra de Gröt ütles. mida me teame nendest lennuse eh,, lennuki jäänustest? kui palju need tükid suudavad meile rääkida katastroofi põhjusest. kuna katastroof toimus nii ammu, siis paljud need tükid on ilmselt juba sealt enne ära viidud. teine küsimus puudutab edasist uuringut, uurimist lendude suhtes, mis on toimunud üle Ukraina idaosa. ehk siis informatsiooni jagamine julgeolekuteenistuste ja äh, kommertslennuliinide vahel. me teame, et mõned firmad ei lennanud üle Ida-Ukraina, teised teevad seda jätkuvalt. kas informatsiooni jagamine on osa sellest, millega teie praegu tegelete? aitäh, esimees! aitäh, esimees, äh, suursaadik Hoia need, kes kaotasid öö, äh, oma lähedasi ja ohvrite jaoks on tõde väga-väga tähtis ja ma olen äh, veendunud, et me kuuleme äh, nendelt äh, sõltumatutelt ekspertidelt nende seisukoha, nagu suursaadik just rõhutas. miks Holland, Belgia, Ukraina on alla kirjutanud informatsiooni mitteavaldamise lepingule, kas on selle äh, uurimise osapoolte vahel info avaldamise veto ja kas on põhjus, miks Malaisia ei olnud osa selles info mitteavaldamise eh, kokkuleppes ühise uurimismeeskonna puhul. mida teeb Hollandi valitsus selleks, et kõik Euroopa Liidu <coughs> lennufirmasid informeeritakse võrdselt luureandmetest, riskidest mis on seotud teatud aladest ülelendamisega. on jätkuvalt müstika, miks Malaisia eh, lennufirmad ei informeeritud, samas kui teisi informeeriti sellest, milline on teatud alast ülelendamise oht ja Euroopa ettevõtete pingutused vältida MH seitsmeteistkümnega toimunud õudust, see on väga-väga oluline. kas on Hollandi arvates õige, et näiteks, et ähm, Saksa parlamentäärid võivad vaadata satelliidipilte Hollandi oma, aga mitte. see peaks olema võimalik siiski kõigile, et saada selgeks, äh, mis toimus tehniliselt, mis toimus äh, kuritegelikult, nii et äh, oleks võimalik jõuda tehniliselt mingitele seisukohtadele, aitäh Lo primero dar la felicitación al señor de Hoyer por su exposición clara. kõigepealt tahaksin tunnustada härra de Hoyerit selle väga selge selgituse eest, mis näitab, et professionaal, äh, teostat-, äh, tööd tehakse professionaalselt kõiki aspekte arvestades. teine asi, mis mind üllatas, on tema ettevaatlikkus. sest ei ole ikka veel selge, kes selle eest vastutab või mis tingimustel need kõik tun-, toimusid, nii et on selge, et lennuk alla tulistati, see näitab, kui ettevaatlik ollakse, mida ja see ettevaatlikkus, mis mõnikord siin komisjonis ja ka selles kojas puudub. me oleme mõnikord liiga kiirustamas näpuga kellelegi näitamisel, nii et me peame selgitusi hoolikalt äh, rahulikult ootama, kuni uurimine lõpule saab. kaks küsimust, millal teie arvates peaksime saama me vastused, kui kaua läheb tavaliselt taolise uurimisega? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Suur tänu, härra esimees. ja suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele esitamast küsimuste eest. tahaksin oma pädevuste piires neile ka vastata. ma arvan, et esimene küsimus puudutas seda, mida saab Euroopa Parlament teha selleks, et aidata neid kahte uurimismenetlust, mis praegu käimas on, tegema, lõpule viima, sealhulgas näiteks eh, ohvrite eh, tagasipöördumine, pööramine nende koduriikidesse, eh, mida saaks siis konkreetselt ette võtta? ma arvan, et kaks asja on, mida parlament praegusel hetkel teha saab. esiteks Eh, kriminaalmenetluses palutakse kindlasti õigusabi eh, kolmandatelt riikidelt. see on täiesti tavaline menetlus eh, prokurör, prokuratuuride ja riikide vahel, aga ma arvan, et oleks väga väärtuslik, kui parlament jälgiks seda protsessi ning viitaks sellele, et ootab, et need riigid, kellelt õigusabi palutakse, ka sellele taotlusele vastaksid. ja teiseks, nagu ma juba ka ütlesin, võib olla aeg-ajalt vajalik minna tagasi õnnetuspaika, selleks et uurimistoiminguid läbi viia see on jätkuvalt raske, sellepärast et julgeolekuolukord eh, koha peal ei ole kiita. Eh, julgeolekuolukord on eh, keeruline, sellepärast et vaherahu tingimusi rikutakse tihti ja ma arvan, et kasulik oleks, kui parlament nõuaks jätkuvalt, et kõik osad osapooled oleksid Minski kokkuleppest kinni peaksid, mis ongi vahur, vaherahu aluseks. siis küsiti mu käest ka, kas äh, väliskomisjon näeb äh, äh, kriminaalmenetluse tulemust. ma arvan, et minu koduvalitsus hea meelega mm, annab parlamendile Äh, informatsiooni, ka meie Rahvusparlamendiga seda informatsiooni jagatakse ning see on avalik info ja ma igal juhul teen ettepaneku äh, äh, siis omavalitsusele selles osas. mis puudutab lennukivrakki, siis küsimus, kas keegi on varjanud või asitõendeid või on need kaduma läinud või neid on varastatud siis ma arvan, et ma arvan, et nagu ma ütlesin, võib olla vajalik äh, uurimismenetluse käigus Hollandis ning vraki rekonstrueerimine, vähemalt need osad, mis olemas on Eh, pannakse kokku, võib-olla on vaja minna tagasi, ma arvan, et eh, meie ohutusnõukogu peab kõigepealt eh, vaatama üle need asitõendid, mis vrakist on saadud. Nad on kogunud need osad intelligentsel moel, siis nende visiitide põhjal, mis nad on õnnetuspaiku teinud ning ka nende teadmiste põhjal sellest uurimismenetlusest on nad tuvastanud, milliseid vraki osi mis kohapeal olemas olid, nad tahavad äh, omale äh, kahekümne kolmandal novembril otsustas äh, Ohutusnõukogu, et nad on äh, kõik vraki osad, mida nad on tahtnud koguda, kätte saanud ning me peame ootama ära need äh, sammud, mida Ohutusnõukogu selle uurimismenetluse puhul edasi võtab. mis puudutab informatsiooni jagamist, ülelendude ohutuse kohta Ida-Ukrainas konflikti ajal. kogu see küsimus eh, teavitusest eh, pilootidele, eh, siin osas ma peaksin ütlema kahte asja. esiteks, muidugi hoolimata sellest, kuivõrd kohutav see katastroof oli, püüame me kõik sellest õppida ja novembri kuu jooksul on tegelikult arutusel olnud need reeglid ja menetlused, mis ülelende puudutavad ja teavitamist puudutavad. aga küsiti ka, et miks Malaisia lennufirmat sellest olukorrast ei teavitatud ma arvan, et praegu on olukord järgmine kui risk tuvastatakse, siis see informatsioon on avalik ja see on lennufirma vastutusel, et seda infot kasutataks ning äh, vastavalt sellele ka lennuotsused tehtaks. küsimus, mis puudutab äh, luureandmete jagamist äh, lennufirmadega, siis ma loodan, et te ei pane mulle pahaks, kui ma teile sellele küsimusele ei vasta, sellepärast et ma ei ole äh, Äh, praegu siin valmis äh, salastatud luureandmete jagamisest äh, ettevõtetega rääkima, sealhulgas lennufirmadega. järgmine küsimus, miks on võimalik, et Saksa parlamendil riigipäeval on võimalus ligi pääseda salastatud luureandmetele, sealhulgas satelliitülesvõtetele. loomulikult minu valitsus on teadlik, mis meedias selle kohta avaldatud on, aga ma võin öelda, et äh, osa kriminaaluurimisest äh, prokuratuur püüab saada äh, kogu informatsiooni, luureinformatsiooni või muud informatsiooni, mis on kättesaadav, ligipääsetav ja võimalik saada, sealhulgas ka satella-, satelliitülesvõtted, millele meedia viitab ning me oleme kindlad, et me saame ligipääsu äh, sellisele materjalile, mis on vajalik selleks, et kriminaaluurimist läbi viia. kui kaua see uurimismenetlus kestab? ma juba ütlesin, et ohutusnõukogu uurimine ilmselt võib kesta Äh, kuni aastani kaks tuhat viisteist keskpaigani umbes ning äh, uurimistegevus sellise keeruka lennukatastroofi puhul võib öelda, et äh, sellise uurimise puhul ei ole tegemist mitte liiga pika ajaperioodiga. nii et ma loodan, et kui see läheb näiteks üle suve, see uurimine, siis te äh, ei et see vastutus ei lasu minul. aga nagu ma ütlesin, uurimine on äh, kompleksne ja see võtab aega. ma kujutan ette, et te tahate teada täpselt, milline see ajakava on. kui ma peaksin äh, mingisuguse tähtaja ütlema, siis ma ütlen, et see võib kesta kuni aastani kaks tuhat kuusteist. jällegi tahan öelda, et sellise uurimise keerukus on äh, kõrge ja see kaks tuhat kuusteist ei ole mitte ebarealistlik arv. härra juhataja, ma loodan, et ma vastasin küsimustele nii, nagu nad esitati. suur tänu. küsimusi rohkem ei ole. ma tahaksin öelda. Prošage, kes veel on üks sõnasoovija kuskil sealt saali tagant? olge head. ma saan aru, et me võime veel küsimusi esitada mul on küsimus, kas te teete avalikuks veel tõendeid, mis võiks selgitada välja, kes on selle katastroofi eest vastutav, nagu te teate, siis vandenõuteooriaid on äh, Ukraina osaluse kohta ja need võivad olla väga kahjustavad. kui te saaksite sellised äh, spekulatsioonid äh, põhjusetuks puudut-, kuulutada, kas siis te oleksite nõus asitõende avaldama? Thank you, Chair. Ambassador. suur tänu. Äh, kõigepealt, härra suursaadik, äh, palun äh, lubage mul avaldada kaastunnet kõikidele madalmaade kodanikele, kes on MH seitseteist lennuõnnetuse tõttu hukkunud mina eel-, mina esindan oma Poola valijaskonda ja ma, alati me võrdleme neid, äh, seda õnnetust äh, Smolenski lennuõnnetusega. ma tahtsin äh, ka öelda kiidusõnu Hollandi valitsusele. kõigepealt selle kokkuleppe eest, mis Ukrainaga alla kirjutati Äh, selleks, et ohvrite surnukehi tuvastada äh, Hollandi territooriumil, ma arvan, et äh, see oli väga oluline, mis andis teile ka kindluse ja juhtrolli selles protsessis. see andis kõigepealt teile võimaluse tõelist katastroofi vältida kõikide ohvrite perede jaoks. Poolas on meil endiselt äh, küsitavusi siin äh, Vene poole jaoks äh, kehade tuvastamise jätmine osas ning teiseks ma tahaksin teile tunnustavaid sõnu öelda tehnilise uurimismenetluse kohta, sellepärast et minu arust on väga oluline see, et just sõltumatu ametivõimud või organisatsioon hindab äh, asitõendeid, äh, võib muidugi aega võtta lõppjäreldustele jõudmiseni. aga kuna meil on selline kohutav äh, kogemus ka Poolas sellise lennukatastroofiga, siis ma arvan, et vähemalt te saate tagada, et uurimismenetlus korralikult läbi viidaks ning et äh, see oleks äh, jälgitav, aitäh. Thank you, chairman, ambassador you. suur tänu. Äh, te vastasite paljudele küsimustele, ütleb proua Šake, aga Ukraina, Austraalia, Hollandi ja Belgia avalikustamislepingu küsimusi vastamata ning kes veelgi ka Malaisia kaasatusse uurimistegevusse. suur tänu, suursaadik, äh, <clears throat> veel kord äh, kaastunne meie delegatsiooni poolt äh, kõikidele ohvritele ja nende peredele. tahaksin küsida teie käest, kuidas te hindate üldiselt koostööd Ukraina ametivõimudega, eriti kui arvestada, et lennuki vrakk Irak äh, oli piirkonnas, mis ei ole Kiievi ametivõimudele praegu ligipääsetav ning teiseks, milline on teie hinnang äh, lõppjärelduste ja hinnangute andmise ajaraamistiku osas? ning äh, kas teil on, millised on konkreetsed andmed lennuõnnetuse põhjuste kohta, sest väldisite praegu konkreetsete andmete väljaütlemist? Chair, thank you very much um.... suur tänu, härra juhataja. mis puudutab vandenõuteooriaid, ja küsimused, mis on siin õigustatud äh, või mis ei ole põhjendatud, siis ma võin siin veel kord ümber sõnastada ja öelda siin, et me peame ootama uurimisprotsessi lõppu ja lõppjärelmeid nii ohutusnõukogu oma kui ka see uurimine, mida äh, ühtne uurimiskomisjon läbi viib. ma endiselt ei teeks siin mingisuguseid väljaütlemisi äh, vastutuse või mitte vastutuse võtmise kohta äh, uurimistegevused ja menetlused võidakse läbi viia sõltumatult ja seda ilma igasuguste takistuste või surveta. tahaksin tänada teid lahkete sõnade eest äh, meie töö aadressil, selleks, et uurimistegevust äh, rahvusvahelistada. ma ütlesin, et me saame aru sellest, et Chicago konventsioon ütleb selgelt, kellel on peamine vastutus sellistes olukordades. aga arvestades äh, selle katastroofi rahvusvahelist iseloomu ning keerukust, ma arvan, et on meile kõigile kasuks, et me oleme suutnud kokku leppida paljude riikidega selles osas, kuidas äh, uurimistegevust läbi viia. ja meie tänusõnad kuuluvad Ukraina ametivõimudega selles osas, kuidas nad on meiega koostööd teinud ja ka rahvusvahelistele partneritele. vabandan proua Šake ees, et ma ei vastanud tema esitatud küsimusele. vastus on, et mingisugust vetot ei ole, aga rohkem ma midagi selle kokkuleppe osas öelda ei saa. miks Malaasia ei ole ühtse uurimismeeskonna osa praegu? ma võin öelda, et meil on väga head suhted ja hea kontakt Malaisiaga. Nad on öelnud, et nad tahavad uurimise osaks olla, nad on täielikult koostööaldis ja ka kaasatud uurimisse. kas ta peaks olema ühtse uurimismeeskonna täisliige, on arutelu küsimus osapoolte vahel mulle heideti ette, et ma olin olnud ebalev äh, siin aja tähtaegade ja põhjuste osas ning küsimus selle kohta, millal äh, lõpparuanne äh, esitatakse õige. ma olen endiselt, jään sama meelt, ma ei saa ennustada, millal kaks meeskonda tulevad välja oma lõppraportitega. me neile survet selles osas ei avalda ja ma peaks ütlema, et need inimesed, professionaalid teavad täpselt, kui suur on rahvusvahelise kogukonna eh, soov ja ka ohvrite perede soov, et nad tuleksid välja järeldustega niipea kui võimalik, aga neil on ka vaja aega selleks, et läbi viia eh, konkreetsete järeldustega uurimismenetlus äh, nii, et neid äh, järelmeid kõik ka äh, sellisena vastu võtaksid. Like... ma tahaksin ise teid tänada, suursaadik, ütleb härra Brock, et te andsite meile informatsiooni uurimiskohta. ma arvan, et selline intsident ei ole aktsepteeritav ja seetõttu me julgustame ja toetame teid äh, uurimist edasi viima. ning äh, Euroopa Parlament äh, on ka teile abiks, kui te usute, et me saaksime kuidagi teile abiks olla. nii et suur tänu ja loodame, et selline intsident enam aset ei leia. meie koosolek on tänaseks lõppenud. vastuvõttu, vastuvõtt toimub nüüd vist